Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, let me inform kallid kolleegid, annan teile teada, et homme hommikul on meil päevakorras Antonio Tajani raport, mis puudutab kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi. meil tuleb päevakorda muuta ja härra Dajani raportit, raport tõsta pärastlõunale. nii et see tähendab seda, et meie homme hommikune koosolek lõpeb üksteist kolmkümmend nii et natukene varem. ja meie pärastlõunane koosolek sellel on esimeseks päevakorrapunktiks kolmeteistkümnes punkt Philip de Bakkeri raport VKE-de säästva kasvu võimalused. ja pärast seda arutame Antonio Tajani raportit, mis puudutab kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteemi reservi. nii et päevakorrapunktid et me vahetame ära ka päevakorrapunktid kaksteist ja kolmteist. nii et pärastlõunal kõigepealt arutame päevakorrapunkti number kolmteist, Philip de Bakkeri raportit, siis päevakorrapunkti number üksteist, Dajani raportit ja siis päevakorrapunkti number kaksteist, milleks on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta energiaharta. nii palju siis homsest. täna pärastlõunal kohe pärast seda, kui lõpetame oma koosoleku, toimub meie jõuluvastuvõtt see on hea uudis ja eeldan, et te kõik jääte ka poole seitsmeni siia, nii et minuga üheskoos veedate kolm pool tundi. väga tore, nii et läheme nüüd päevakorrapunkti number viis juurde, meil on väga palju küsimusi arutati. koostalitusvõimealased lahendused Euroopa haldusasutuste, ettevõtjate ja kodanike jaoks koostalitusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend. meenutan teile, et Euroopa Komisjoni ettepanek koostalitusvõime koht, koostalitusvõime teine programm järgneb praegusele programmile, mis lõpeb kolmekümne esimesel detsembril kaks tuhat viisteist, nii et aasta pärast on esimene programm lõpukorral ja teise, teine programm kestab viis aastat, kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat kakskümmend ja selle rahastamiseks on ette nähtud sada kolmkümmend miljonit eurot. ja nüüd toimub meil arutelu koos meie raportööriga, kelleks on Carlos Sorinio. ja kallis kolleeg, palun, et teie juhataksite selle küsimuse sisse ja räägiksite oma seisukohtadest komisjoni ettepaneku kohta. ja räägime siis teisest programmist nii et Carlos Sorinio, teil on sõna. aitäh, härra esimees. jah, see programm on eelmise programmi jätkuks, esimese programmi jätkuks. ja see esimene programm lõpeb kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpus kuigi see programm on järgmise programmi jätkuks, tuleb siiski arvestada tehnoloogilisi muutusi, arenguid, mis on vahepeal toimunud. tuleb arvestada ka avaliku sektori, kodanikuühiskonna uusi kohustusi ning samamoodi tuleb arvestada ka uute võimalustega, mida pakub näiteks pil-, pilvandmetööstus, töötlus tahaksin toonitada, et kodanikud ja ettevõtted võidavad sellest programmist. varasem programm keskendus avaliku halduse kaasajastamisele, see programm läheb kaugemale, sest nüüd ühendatakse selle avaliku sektori kaasajastamisega ka kodanikud ja ettevõtted ja sellepärast on selle programmi hindamiseks välja töötatud kriteeriumid ja siin ei vaadata mitte ainult pakkumise poolt, vaid ka nõudlust. ehk siis seda, mil määral avalik sektor, avalik teenistus saab pakkuda tõhusamat, tõhusamaid, kiiremaid vastuseid kodanikuühiskonna päringutele. koos talitusvõime suurendab avalike teenuste kvaliteeti ja see muudab ettevõtete elu lihtsamaks ja kodanikud rahulolevamaks. tegemist ei ole mitte ainult tehnilise küsimusega, vaid see puudutab ka Euroopa tööhõivestrateegiat. see programm ühendab omavahel erinevad algatused, see on osa digitaaltegevuskavast äh, ja ka näiteks algatuse kaasajastada avalikku sektorit ning eesmärgiks on see, et avalik teenistus oleks positiivne jõud, mis mõjutaks positiivselt nii majandust kui ka kodanike elukvaliteeti. ma eeldan, et tegemist on hea otsusega, see on hästi struktureeritud, hästi põhjendatud ettepanek ja samal ajal ning see oleks nüüd Euroopa Parlamendi panuseks, võiks veelgi rohkem välja tuua selle programmi majanduslikku ja sotsiaalset omanikutunnet. meil on vaja välja tuua ühine keel, millega ühendatakse administratsioon kõikide teiste sektoritega. me peame tõesti majandust vaatama äh, laiapõhjalisemalt ja seda tõhusamaks muutma. sellepärast on väga tähtis, et me töötaksime välja erinevad lahendused ja standardid, mida võiks äh, siis avalik haldus kasutada ka tulevaste programmide rakendamisel. meie programmi me peab olema võimalik erineva nurga alt tõlgendada, neid erinevatel viisidel edasi arendada ja välja töötada mudeleid, mis kõik on sinna lahendustesse sisse kirjutatud. ka selle ühe pöördumiskoha lahendus on väga hea, meil on vaja paremini eraelu kaitsta ja ka turvalisust kaitsta, see puudutab nii kodanikke kui ka ettevõtteid. see ei pruugi olla selle programmi üheks kõige tähtsamaks probleemiks, kuid alati on võimalik menetlusi lihtsustada, kiirendada ja suurendada ka programmide ulatust. on väga tähtis, et me toetaksime ka koostööd. on väga tähtis, et nii nagu selles programmis, ka teistes programmides ei ole meil siin killustatud äh, eelarvet äh, kahekümne kaheksaks erinevaks osaks iga liikmesriigi jaoks, vaid meil tuleb pigem vaadata seda küsimust Euroopa Liidu tasandil. mida rohkem on meil avaliku teenuste koostööd, seda rohkem on võimalik neid erinevaid rakendusi kasutada ja ma arvan, et kui me oleme aru saanud, et tegemist ei ole mitte ainult kaasajastamise programmiga, vaid jätkuprogrammiga selleks, et ettevõtete ja kodanike olukorda parandada, tuleb meil kaasata ka rahulolu kriteeriumid sellesse programmi. aitäh, kallis kolleeg! nüüd saavad sõna variraportöörid äh, Rahvapartei ja härra Pooni, palun! Thank you, Mr Chairman aitäh, härra esimees, ma räägiksin poola keelt. programm ISA dva pomoże ograniczyć koszty i obciążenia administracji see koostalitusvõimealaste lahenduste teine programm aitab halduskulusid vähendada ja meil on võimalik ka teenuseid Äh, pakkuda ilma halduslike tõketeta. niimoodi on võimalik Euroopa Liidu nõudeid paremini rakendada. see lahendus aitab äh, digitaalset ühisturgu edasi arendada ja see on kohe kindlasti meie prioriteediks. majanduslikud ja sotsiaalsed eelised tulevad väga selgelt välja piiriüleste menetluste automatiseerimine aitab meil väga palju aega kokku hoida. ISA kaks programm puudutab kõiki Euroopa Liidu poliitikavaldkondi, neid poliitikavaldkondi, kus koostalitusvõime on tähtis. kõige tähtsamaks eeliseks selle programmi puhul on see, et meil on võimalik aega kokku hoida ja ka kulusid vähendada. eriti elektrooniliste teenuste puhul ja kulusid vähendatakse siis nii kodanike kui ka ettevõtete jaoks. kui meil ei oleks seda programmi, oleks meil rohkem probleeme ja tõkkeid. ma loodan, et Euroopa Parlament annab kõik endast oleneva selleks, et seda programmi kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõpust juba rakendama hakata. ehk siis, et kahe programmi, ühe programmi lõppemise, teise programmi algamise vahel ei tekiks probleeme. masintõlge Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse peaks olema ka rakendatud äh, tasuta programmi kaudu ja meil oleks vaja vahendeid selle programmi väljatöötamiseks. ma palun, et Euroopa Komisjon selgitaks, miks ta on selle ettepaneku vastu. ei ole selge, kas artikkel kümme puudutab äh, seda mõjuhinnangut või hoopis äh, programmi rakendamist. Euroopa Komisjon suurendab koostalitusvõimet äh, ja kasutatakse avalike teenuste äh, programme. me mäletame kõik digitaalallkirja, aga direktiiv, mis selle kohta vastu võeti, asendati määrusega sellepärast peaksime me võib-olla ka siin äh, pakkuma välja määruse, sellepärast et määrusega oleks meil võimalik väga palju äh, probleeme lahendada koostalitusvõime alal. meil oleks võimalik välja töötada elektrooniline, integreeritud elektrooniline siseturg, nii et ma arvan, et ka selle probleemiga tuleks tegeleda. suur tänu teie märkuse eest ja järgmisena proua Kallas, kes asendab härra Toirerit. härra Toirer on variraportöör ALDE nimel. Yes, thank you, Mr Chair um.... aitäh, härra esimees. ainult mõned märkused on väga tähtis, et äh, see programm arvestab ka tähtaegasid, mis on erinevatele valdkondadele pandud, nagu näiteks äh, e-riigihangete pakkumine e-, peaks äh, muutuma reegliks ja tähtaeg on kahe tuhande viieteistkümnenda aasta keskel, nii et on tõesti ka siin hakata koostalitusvõimet kasutama e. E-tollid viisa Schengeni ja siseasjade puhul on meil Euroopa Liidu agentuur, mis võiks siis, võiks hakata välja töötama ka ühtset äh, tollisüsteemi, nii et me võiksime ka siin sellele agentuurile anda lisamandaadi. väga tähtis on, et kodanikud tunneksid, et see programm on tõesti õiglane. üheks küsimuseks on siin ka küber äh, turvalisus, ma ei mõtle siin andmekaitset, vaid äh, küberturvalisust, mis on osa digitaalsest ühisturust ja ka äh, e-lahenduste osas teadlikkuse tõstmine. näiteks ei teata äh, turvalisuse lünkadest erinevate andmete vahel. tuleb vaadata ka kasutusvõimalusi ja paika panna ka vajadused. ja tuleb arvestada ka sellega, et äh, eelarve defitsiidi vähendamine on ka tähtis ja seejuures äh, peab Äh, tähelepanu pöörama ka avaliku halduse tõhususele. koostalitusvõime lahendusi ei ole võimalik äh, ei ole vaja hakata otsast äh, välja töötama, vaid tegelikult liikmesriikides on juba lahendused olemas, nagu näiteks Soomes ja Eestis, kus me kasutame samasid süsteeme ja vahetame informatsiooni selle kohta, kuidas e-lahendusi parandada nii et ma arvan, et oleks väga tähtis siin rohkem kaasata liikmesriike standardiseerimisprotsessidesse, selleks et meil oleks parem tulemus. Um, replaces... aitäh ja härra Henkel, kes äh, asendab härra Tošenovskit äh, variraportööri ECR fraktsioonist. Uh, jah, härra Tošenovski peab olema oma koduriigis härra esimees, kakskümmend aastat tagasi olin äh, IBM Europe'i tegevdirektor ja palusin komisjonil teha just seda, mida me täna siin arutame. see võttis kõik kakskümmend aastat aega. tegemist on väga hea algatusega ja ettepanek oleks pidanud juba ammu tegema, aga mul on ikkagi kaks kommentaari. kui vaadata mõjuhinnangut, äh, siis on pettumust avaldav see, et ainult kuusteist riiki on kaasatud ja võib-olla oleks pidanud rohkem konsulteerima ka erinevate huvigruppidega. teine märkus on üldisem tegemist on väga hea algatusega, nagu ma ütlesin, et läks umbes kakskümmend aastat, et siiamaani jõuda. aga me ei tohiks unustada, et äh, meie ettevõtted, organisatsioonid, riigid konkureerivad ka ülejäänud maailmaga. Nad konkureerivad USA-ga, Kanadaga, Hiinaga, Indiaga. ja millest mina kogu selles raportis puudust tunnen, on see, kuidas ülejäänud maailma vaadata, on väga hea, et valitsustel on äh, standardiseeritud meetodid äh, IT-kommunikatsiooniks, aga see ei peaks kehtima mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmaga, eriti nüüd, kus äh, äh, üldise majanduse ja kaubanduslepingu ja Atlandi-ülese lepinguga oleme me täiesti uutele jahimaadele liikunud. aitäh, härra Henkel, meie komisjoni aseesimees, järgmisena saab sõna härra Maragall, kes on variraportöör Roheliste nimel. tere õhtust kõigile! nii võib öelda, on mul äärmiselt hea meel selle eh, projektiga tööd teha, sest eh, mul on olnud võimalusi selle teemaga tööd teha juba mitmeid aastaid eh, ja seda ka oma koduriigis. arvan, et jagan ja mõistan teie eesmärke ja kogu selle raporti üldist filosoofiat. arvan, et peaksime olema võimelised üles näitama suuremat eh, ambitsioonikust. siin ei ole eh, eh, mitte niivõrd rakursis küsimus, kuivõrd pigem intensiivsuses ning lisaeesmärkides sada kolmkümmend miljonit võib tunduda väga suur summa olevat, kuid tegelikult seda polegi nii palju arvan, et äh, faktid näitavad, et äh, pigem äh, võib sellest väheks jääda. nüüd uus, uus olukord, mis on tekkinud, näitab, et oleks vaja välja selgitada konkreetsed eesmärgid selles tekstis, neid veel ei ole ja seda väga paljudes nimetatud sektorites ning äh, see puudutab näiteks kultuuriväärtusi, samuti kaubad, transporti ja rõhutada sooviksin ka näiteks äh, majandusküsimustele, kõik, mis äh, puudutab näiteks maksuküsimusi praegusel hetkel oleks näiteks maksuküsimustes kaastalit-, koostalitusvõime äärmiselt oluline eh, olla ja eh, samuti uute vahendite eh, kasutusele võtmine peaks olema kõne all. nii et meil on väga suur tööpõld veel ees ja samuti peaks seda süsteemi kasutama ka varimajandusega või-, võitlemisel. Eh, mm, kui me eh, siis peaksime selgeid eh, tulemusi näitama ka selles valdkonnas ning veel kaks mõtet, mis puudutab meetodi edasist arendust, peame olema teadlikud sellest, kui erinev lähtekoht on erinevatel riikidel, kes peaksid samuti selles programmis osalema. ning oluline oleks suurem ühtsus äh, Eh, tuleks eh, aidata eh, kõiki enam-vähem võrdsele tasandile jõuda ning see riikidevahelise ühtsuse programm peaks tähendama ka seda, et oleks ka suurem koostalitlusvõime riikide siseselt sest endiselt äh, on selles osas palju tööd vaja ära teha teatud riikides, äh, näiteks äh, õiguskindluse küsimuse, õiguskindluse küsimus on endiselt avalikus teenuses tihti problemaatiline, suur tänu teile. ja nüüd järgmine kõneleja, Pilar del Castillo. suur tänu teile, esimees, ma sooviksin teie lahke loaga Mm, väljendada oma mõtteid äh, äh, mõningate konkreetsete aspektide äh, kohta sooviksin öelda alguses seda, et avaliku sektori roll on erinev erinevates riikides ja see, mida teeb avalik sektor, muutub nii-öelda kiirendiks, ehm, mis mõjutab kogu ühiskonda ja kogu majandust, seega koostalitlusvõime on minu meelest esmase tähtsusega, sest eh, see eh, on eh, näidanud üles seda, see puudutab väga paljusid erinevaid valdkondi. sooviksin öelda, et praegusel hetkel, kui me parlamendi äh, korra pärast tööd oleme alustanud ning äh, alustame tööd ka selles komisjonis. sooviksin, et kiirel loo-, äh, sooviksin edastada äh, seda, et meie tegevus järgnevatel aastatel on äärmiselt kiire, loomuline, väga oluline meie parlamendi koosseisu tegevuse ajal olen täiesti veendunud selles, et olu, olen praeguses, oleme nüüd olukorras, kus Äh, kus on tõesti nii-öelda last minute call äh, ehk siis viimane hetk selleks, et ühisturg, digitaalne ühisturg võiks olla nii-öelda gaasipedaal, mida Euroopa majandusel on praegu kõige rohkem vaja, mis, mida vajavad meie, mida vajab meie ettevõtete konkurentsivõime. ja kolleeg, kes äh, esindas kolleeg Šanovskit, kes juba kakskümmend aastat tagasi rääkis sellest ja nüüd äh, pärast äh, seda, kui seda on tüdimuseni korratud, et meil on viiesaja miljoni äh, võimaliku tarbijaga turg, et oleme maailma suurim majandusruum ja nii edasi, meie ühisturg ja meie ühine digitaalturg peab astuma jõulise sammu edasi, vastasel korral maailm elab edasi äh, töötajad töövad tööd edasi, kuid ühisturg ei ole see hoob, mis aitaks edasi meil liikuda ja e, nüüd, kus oleme olukorras, kus e, tõesti on nii-öelda viimane tegutsemishetk kätte jõudnud, me peame hakkama jõud-, jõuliselt edasi liikuma nii parlamendis, komisjonis kui ka nõukogus. suur tänu! <clears throat> suur tänu, Pilar. et sina oled äh, meie põhiline läbirääkija kolmepoolsetel äh, läbirääkimistel äh, digitaalse ühesturu, ühisturu küsimustes. soovisime alustada juba detsembris, palusin Itaalia eesistumist ja nad lubasid ausalt öeldes, et nad teevad kõik selleks, et läbirääkimised algaks detsembris. siin tähendab seda, et eriti palju aega enam ei ole kolmepoolseid läbirääkimisi alustada detsembris. ning see raport samuti eh, võiks eh, toetada meie kolmepoolseid läbirääkimisi. järgmisena saab sõna härra Tamburanu, kes eh, asendab härra Eurellit kes EFTD-d e eh, esindab. Teil on sõna, härra Tamburano. tere, esimees, eh, lugupeetud kolleegid. ma räägin härra Voreli nimel, ta ei saa no tulla, sest ta läks esimeste konverentsile. oodates eh, konflikti lahendust selles küsimuses on vaja jätkata siiski tööd, et kogu avalik teenus oleks digitaliseeritud ja toimuks, toimuks parema kvaliteediga koostalitlus, see puudutab igasuguseid elektroonilisi teenuseid. kui need teenused toimivad, parandavad need ka meie teenuste kvaliteedi kodanikele. vot ja aega meil väga palju selleks pole, tähtaeg on kolmekümne esimene detsember kaks tuhat viisteist ning veel üks isiklik panus tuleks teha kõik selleks, et äh, see platvorm, mis kasutusele võetakse, omaks ühesuguseid norme, nagu näiteks ISO. nii et äh, võib-olla eh, peaksime alustama endast Euroopa Parlamendis, suur tänu teile. kas keegi soovib veel sõna? ei, siis eh, sooviksin paluda komisjoni esindajat eh, proua Margarita Velkassis, et te teavitaks meid äh, Euroopa Komisjoni üldistest seisukohtadest selles valdkonnas. suur tänu, härra esimees. tuleksin tagasi mõningate küsimuste juurde, mille erinevad kõnelejad on tõstatanud. kõige esimene, mille kirjutasin enda jaoks üles, on väga oluline punkt. seda arutatakse äh, ka uue programmi uue ettepaneku eh, raames, see puudutab eh, ISA kaks eh, programmi ja teise programmide ühtlustamine ning see ISA ruudus programm see tähendab siis koostalitlusvõime parandamist Eh, institutsioonide vahel ja Euroopa kodanike vahel ja viimane neist on horisontaalne. Eh, see ei tähenda seda, et üritatakse kõik lahendused välja pakkuda eh, koostöötalitluse parandamiseks Euroopas. iga valdkond juba praegusel hetkel pakub välja omaenda lahendused ja probleem on selles, kui lahendusi ei kohelda horisontaalselt. mõned tegelevad äh, äh, äh, valdkondade teised erinevate detailidega, nii et horisontaalset lahendust ei ole praegusel hetkel ning see tühik tuleb täita. selles mõttes on oluline, et suudetakse toetada ka teisi algatusi, näiteks Connecting Europe'i puhul ning teiste, teised jällegi innovatsiooni ja teadusuuringute puhul, ühesõnaga äh, tuleb täita tühik ähm, et uurimusprogrammide vahel ning äh, lahenduste vahel, mis on siis nii-öelda operatiivsed, äh, mis on industrialiseeritud ning äh, see puudutab näiteks masintõlketeenust. mis peaks siis tähendama seda, et toetatakse masintõlketeenust ja äh, Eh, seda võiks nüüd Connecting Europe'i raames pakkuda kui teenust ning seda võiks pakkuda eh, valitsusasutustele, eh, et nad kasut-, pakub seda välja kui teenust. nii et lahendused, masintõkke lahendus on kättesaadav nii-öelda administratsioonidele, et nad võtaks selle kasutusele, ta installeeriks selle enda administratsiooni, seda võib kasutada teenusena, eh, mis võib eh, olla siis jätkusuutlik lahendus, eh, üks nendest, mille välja pakutatakse valitsusasutuste poolt. teine küsimus, mida siin kuulsin, puudutab järgnevaid samme, mida isa ruudus välja pakub siin on üks äh, oluline punkt võrreldes praeguse lahendusega, mida äh, spetsiifiliselt mainitakse Euroopa koostöö äh, ülesehituses, koostöövõime ülesehituses. Need on kaks olulist küsimust, võttes arvesse, mis praegusel hetkel olemas on Euroopa tasandil, samuti ka Euroopa liikmesriikide ju, juhtorganites peame sellega seoses välja töötama nii-öelda kartograafia Euroopa tasandil, samas aga ka liikmesriikide valitsusasutustes, nagu seda siin öeldud on. liikmesriikide valitsusasutused on välja töötanud lahendused, mis äh, Äh, võiksid olla kasutuses ka valitsusasutustes teistes riikides. samas, aga selleks on vaja, et see, seda tuntaks, see peaks olema, äh, seda peaks tutvustada, seda peaks olema võimalik äh, see kergesti ka leida. nüüd tulles oma sõnavõtu lõpu poole, mis nüüd puudutab see, et ainult kuusteist riiki on panustanud eh, isa ruutprogrammi, peab ütlema, et meil on eh, mitmeid erinevaid eh, hindamisprojekte selles valdkonnas, üks on kuulnud IAS, mis andis ülevaate sellest, mis toimub erinevates liikmesriikides ning selleks me kasutame koostalitusvõime seirekeskust ja eh, samuti eh, oli ka eh, vahearuanne ISA programmi kohta ja kõik liikmesriigid on olnud osalised konsultatsioonides, oleme kogunud ümber laua, et nad annaksid omapoolse hinnangu ISA ruutprogrammile. suur tänu teile! tänu, proua! kas tohiksin paluda raportööri härra Carlos Zulinjut, et te äh, äh, tõmbaks selle arutelu kokku. Äh, suur tänu, sooviksin tänada kõiki variraportööre ning kõiki kolleege, kes on sõna võtnud, sooviksin ühtlasi tänada ka Euroopa Komisjoni ning meil on tunne, et selles eh, sektoris on oluline ülevaade saada pädevustest, mille abil saame eh, olukorda parandada. see puudutab eh, sektoreid, mille osas kõik osapooled on oma nõusolekut näidanud. arvan, et peaksime oma raportis äh, rõhuma mõningatele punktidele veel enam kui praegu. nimelt äh, ajakava, äh, kiireloomulisuse küsimust, sest äh, leiame, et küsimus on tõesti kiireloomuline, programm peab olema toimiv kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks ja see peaks tähendama ka seda, et kõik tingimused on täidetud esimeseks jaanuariks kaks tuhat kuusteist ma eh, kuulasin erinevaid sõnavõtte ning eh, komisjoni eh, arvamust teiste programmidega sünkroneerimise kohta, kuid otsus, mis lõpuks langetati, näitab selgelt, et ISA kaks peab välja töötama horisontaalse programmi, et oleks koos talitusvõime erinevatel tasanditel erinevate riikide vahel ning äh, Äh, siin on erinevaid võimalusi, härra Maragall rääkis nii-öelda konvergentsprogrammist, teine võimalus äh, oleks äh, lihtsustada ja toetada riikidevahelisi süsteeme, mis peaks tähendama seda, et erinevad, erinevused liigide vahel üritatakse niimoodi digitaalselt lahendada samuti äh, oleks äh, võimalik äh, otsuse laiendatud levitamine võimalik. see tähendab seda, et ettevõtted võtaks selle programmi omaks, selleks peaks programmi aga tutvustama. see ei ole mitte ainult tehniline küsimus, see on oluline kogu Euroopa konkurentsivõime jaoks. peame suurema osa sellest rahast kasutusele võtma selleks, et eeliseid ja lahendusi äh, Eh, toetada ning veel üks küsimus, mis esile tõstis ja tõsteti, mis on keeruline, mida tuleb kindlasti arutada, see puudutab eh, koostalitlusvõimet Euroopa eh, koostalitlusvõimet arendada teiste piirkondadega maailmas nagu Kanada või Ameerika Ühendriikidega, kuidas lisada raportisse sidemed ülejäänud maailmaga. loodan et me saame kiiresti edasi liikuda, sest äh, meil on seda vaja, ma alustasin tööd, kuid kaugele pole me veel jõudnud, järgmised sammud äh, ei ole veel astutud, kuid samas on meil väga vaja selle küsimusega kiiresti edasi tegeleda uh,. Thank you very much. suur tänu, härra Mink, kas te soovite midagi lisada uh,? Uh, uh... suur tänu mul oleks kaks kommentaari lisaks öelda. mulle tundub, et komisjon on üsnagi tagasihoidlik, meil oleks vaja pisut rohkem jõudu selleks, et äh, edasi liikuda, meil oleks vaja ka selget äh, ajakava. peaksime alustama kõige tõsisematest küsimustest, mille mõju võiks olla negatiivne liikmesriikidega, me peaksime koostööd tegema näiteks, näiteks maksuekspertidega. me teame, et iga aasta on kadusid kolmesaja miljardi euro väärtuses ja samas on meil väike koostalitlusvõime selles valdkonnas ning äh, me võiksime tohutult kokku hoida riiklikes eelarvetes. me peaksime vahetama maksuinformatsiooni äh, maksuametite vahel ja samas seda võimalust ei äh, võeta kasutusele. komisjon ja teised võiksid ometi just sellest alustada ning selged prioriteedid paika panna. saan aru, et on küsimusi, mida võiks veel parandada ja arendada kuid tuleks alustada sellistest küsimustest, mille mõju oleks käegakatsutav. tõsi, on mõned sellised valitsusasutused, kes teevad seda juba väga hästi ning need e-, igasugused IT-teenused, mida vaja on, on olemas, palju näiteid selle kohta, mis toimivad suurepäraselt, teised on aga vähem head peame pöörduma komisjoni poole ja paluma selget ajakava, tegevuskava, mis äh, peaks olema äh, selge, välja öeldud, äh, millised on tagajärjed, kuidas tegutseda. raportöör nüüd. härra raportöör valmistab esialgse raporti ette ja arutame siis seda raportit kahekümne teisel jaanuaril kaks tuhat viisteist. kuulamine isa kaks äh, teemal toimub samuti kahekümne teisel jaanuaril kaks tuhat viisteist. meie ajakava oleks siis järgmine ja nimelt tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on, on kahekümne kaheksas jaanuar kaks tuhat viisteist äh, kell kaksteist null null. ehk siis keset päeva ning hääletus ITRES toimub neljateistkümnendal aprillil kaks tuhat viisteist ja täiskogul hääletatakse juunis kaks tuhat viisteist. see on meie esialgne ajakava. meie raportöör on vastutav kõige eest. kõigepealt eelkõige iseenda eest suur tänu, kolleegid. Lähme selle arutelu eest, teie tegevuse eest. kallut-, väga härra Nikat tema äh, märkuste eest, suur tänu. European Energy Security Strategy. Euroopa energiajulgeoleku strateegia. samuti väga oluline teema ning tahaksin kõigile meenutada ja ka endale tuleb meenutada, et komisjon tegi ettepaneku selle kohta käesoleva aasta mais pärast Ukraina kriisi puhkemist. ning nüüd, arvestades seda, et meil seisab ees talv, on küsimus veelgi teravamalt päevakorral. ITRE otsustas koostada omaalgatusliku raporti energiajulgeoleku, energiajulgeoleku strateegia kohta ning korraldasime selles küsimuses avaliku kuulamise viiendal novembril. tänane arutelu on esimene arvamuste vahetus sellel olulisel teemal. nii et samuti nagu koostalitlus lahendustega seoses digitaalagenda ja telekomi info puudutavas on käesolev arutelu eeletapp arvamuse või rap-, raporti eelnõu arutamisele. ning tahaksin nüüd paluda härra Targase esinema sellel teemal ning ka see raport tuleb arutamisele jaanuarikuisel koosolekul. palun, Algirdas, sul on sõna. aitäh. härra esimees, nagu te juba märkisite, on arutelud juba edenenud selles küsimuses, toimunud on mitu olulist konverentsi. ümarlauda käsitletud on teema eri aspekte. üritasime komisjoni väga mm, mahukas teatises kajastada võimalikult palju aspekte energiajulgeoleku teemast. raportisse võtame nendest kõige olulisemad ning raporti projekt saab valmis järgmisel nädalal õigeaegselt, aga tahaksin juba praegu tänada variraportööre, kellega meil on toimunud esmane arvamuste vahetus ning üritan praegu nende ettepanekuid arvestada raportis. nagu ma märkisin, on teatis üsna ulatuslik ja mahukas ning keeruline nii et ma saan rääkida sellest siiski siin üksnes üldiselt meie raporti ülesehitus lähtub sellest, et võtame eraldi siis energiajulgeoleku sisemõõtme ja välismõõtme, sest need on sisuliselt eri asjad. ning loomulikult alguses tuleb, tulevad sissejuhatavad märkused või sissejuhatus. nagu te mainisite, on peamine põhjus, kui mitte ainus põhjus energiajulgeoleku arutelu kerkimiseks see, et gaasitarned kulgevad läbi Ukraina ning et sellega on varasematel talvedel olnud probleeme ning ees seisab järjekordne talv. aga igal juhul hääletus selle raporti teemal tuleb sisuliselt pärast talve algust, nii et me tegelikult ei mõtle siin lühiajalistele kaalutlustele komisjoni nii-öelda stressitestid ja, ja muud meetmed, vaid meie oma raportis käsitleme eelkõige keskpika ja pika perspektiivi kaalutlusi peamine sihtmärk siin või eesmärk on energialiit ning see, et energiajulgeolek saaks koos konkurentsivõime ja jätkusuutlikkusega tulevase energialiidu alustalaks. see on oluline. sisemõõde, millest on mõistlik alustada, siin on oluline nõudluse piiramine, nõudluse mõistlikul tasemel hoidmine ning seda läbi energiatõhusate lahenduste rakendamise. ja kõik seonduvad kaalutlused ning loomulikult kutsume üles sellele, et energiatõhususe direktiiv, ehitiste energiatõhususe direktiiv ja teised aktid peaksid olema tõhusalt rakendatud ja nende rakendamist tuleb kontrollida. järgmine oluline mõõde on järgmine oluline küsimus on siin energia tootmine. rõhutame, et kohalik energia tootmine peab äh, olema seotud kõigi tootmis, et siin tuleb arvestada kõiki tootmise ahela lülisid, mitte ainult allikat. samuti tehnoloogia on oluline, rajatised on olulised ning äh, need kõik peaksid olema kohalikud Euroopas võimalikult, kõik peaks olema võimalikult kohalik. niisiis, kohalik tootmine. no nüüd seotud küsimusena oleme maininud energiatehnoloogiate arendamist, see on väga oluline. ja see peaks samuti olema kohalik, see arendus ning täielikult integreeritud energiaturg on peamine vahend varustusjulgeoleku tagamiseks. aga selleks on loomulikult vaja ühendusi, infrastruktuuri, taristut, BCI-sid ning äh, kõik need tuleb õigeaegselt välja ehitada. välismõõde, sellega on asjad üsna selged, aga rõhutaksin paari aspekti siiski. kõigepealt kui meil on ainult üks äh, varustusallikas, siis äh, tuleks otsida teisi allikaid kõrvale. kui me räägime mitmekesistamisest, siis on oluline, et äh, meie varustuskanalid pärineksid või, või, või varustustorud nii-öelda tuleksid usaldusväärsetest allikatest ning lõpetaksin sellega, mida hiljuti saime teada, nimelt et Venemaa ei ole enam usaldusväärne tarnija ja seda tuleb selgelt rõhutada, see tuleb selgelt välja öelda. sest nad täiesti sõnaselgelt keeldusid järgimast Euroopa õigust ning see on esiteks ning teiseks kõik need arvamused ja poliitilised eesmärgid, mis nad on äh, avaldanud, näitavad, äh, mis, kuidas nad energiapoliitikat kasutavad, aitäh! tänan, austatud raportöör ning nüüd variraportöörid kõigi fraktsioonide omad. kõigepealt äh, härra Pohe. Ähm. aitäh, esimees. Teie tšehhi keel on muide väga hea. aga ma tänaksin nüüd Euroopa Komisjoni selle teatise eest. mul on väga hea meel näha seda maikuus avaldatud teatist sest äh, fossiilsetest kütustest sõltumine ja nende impordist sõltumine on äh, nii majanduslik kui ka poliitiline küsimus enamusele arenenud riikidest. kõik, millest Euroopa Komisjon siin räägib, on vajalik ning me mõistame seda. mitmekesistamine, ressursside mitmekesistamine ja allikate mitmekesistamine, solidaarsus ning samuti ka, ka nõudluse ohjamine kaks asja, mida tahaksin puudutada. kaks niisugust ametlikuma plaani kaalutlust. energiajulgeolek on saanud siin üsna kitsa defini-, definitsiooni. me ei peaks rääkima siin ainult hinnast ja usaldusväärsusest, vaid mm, peaksime arvestama ka stabiilsust ja jätkusuutlikkust ning lisaks peaks süsteem olema kujundatud nii, et ta võitleks energiavaesusega mis võib tekkida teatud liikmesriikides ning nüüd siis vaade tulevikku. praegune olukord äh, saab teatises üksnes äh, keskpika perspektiivi käsitluse, aga meie peaksime vaatama kaugemale, mõtlema tulevikule ning äh, seda me arutasime ka teiste variraportööridega kohtumisel, mis oli väga produktiivne niisiis, energiajulgeoleku kaalutlused peaksid ulatuma, ulatuma kaugemale keskpikast perspektiivist, käsitlema meie sõltuvust teatud kütustest ning äh, tuleks kontrollida ka olemasolevate süsteemide usaldusväärsust. tahaksin nüüd märkida kahte või kolme asja, mida tuleks arvestada raportis kõigepealt investeeringud tehnoloogiasse, mis võimaldaks ajakohastada meie energiakandjate kogumit liikmesriikides ja samas tagaks tehnoloogia neutraalsuse. see tähendab, et liikmesriik saaks ise otsustada, iga liikmesriik, kust ta oma energia hangib ja, ja kus ta seda kasutab vastavalt oma eesmärkidele. energiatõhusus, energia säästmine on eesmärk, mis on saavutatav äh, lühemaajalises plaanis ning äh, võib aidata ka piirata nõudlust. see on muuhulgas ka taristu küsimus. näiteks kui meil on äh, ühisprojektid. ent see, mida meil vaja on rajada siin, on nutikad võrgud. nutikad võrgud aitavad meil lahendada kõikuvate tarnete ja kõikuva nõudluse küsimus või olukorrad. toimiv energiaturg aitaks meil paremini vastu seista ebastabiilsele, ebastabiilsusele või, või kõikuvusele väljastpoolt Euroopa Liitu tulenevatest tarnetest või siis äh, välistada ka olukorrad, kus tõesti mingi energiakandja saab otsa, nii et sellele peaksime keskenduma. aitäh! nüüd härra Ashley Fox, ECR. aitäh, esimees ning tahaksin tänada härra Saudargast oma esialgse ettekande eest ning äh, ka variraportööridega kohtumisel esitatu eest, see oli väga asjalik äh, kohtumine, mis meil toimus, ma tänan teda selle eest. Euroopa energiajulgeolek on äärmiselt oluline meie liikmesriikide konkurentsivõimele ja heaolule meie majandustes. ning võtmetähtsusega selle julgeoleku saavutamiseks on lõimitud turg, turg, millel on ühendused, mis tagavad energiakandjate liikumise üle kogu Euroopa ning võimaldavad meil mitmekesistada meie tarnijaid. me peaksime eh, vältima väga konkreetsete eesmärkide paikapanemist liikmesriikidele, jättes energiakandjate kogumi määramise ja osakaalu määramise liikmesriikidele. olen päri härra Sada-, Sadargasega selles mõttes, et et nõudluse piiramine ja mitmekesistamine ja varustajate mitmekesistamine on oluline ning peaksime kaaluma ka uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad energiakasutust vähendada. ent kõige olulisem on siiski ühtne ja hästi toimiv turg äh, liikmesriikidele julgeoleku tagajana siiani on Euroopa energiaturu äh, ühendamine toimunud põhiliselt Põhja- ja Kesk-Euroopas. seni, kuni meil ei ole üle kogu Euroopa Liidu toimivaid ühendusi, ei saa me rääkida toimivast ühtsest energiaturust. hea näide siin on ühenduste puudumine Prantsusmaa ja Hispaania vahel. Hispaania seitse LNG terminali võiksid teenindada kogu Euroopa gaasivajadust ent ühtne turg ei saa toimida, sellepärast et Prantsusmaa ei soovi äh, mõistliku suurusega ühendustoru ehitamist. jagan härra Saudargase arvamust selles mõttes, et Venemaa on ebausaldusväärne gaasitarnija ning palun liikmetel ette kujutada, kui erinev oleks võinud olla meie lähenemine Ukraina kriisile, kui meil oleks olnud kindlus, et me saame Vene gaasitarned asendada Lähis-Ida gaasitarnetega läbi Hispaania terminalide, juhuks kui härra Putin otsustab kraani kinni keerata. tõhusa ja toimiva ühtse energiaturu loomine Euroopas on üks valdkond, milles Euroopa Komisjoni tegevusel saab olla märkimisväärne positiivne mõju, suunates investeeringuid olulistesse taristuprojektidesse. me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses on, et prioritiseerida ühisprojekte, mis on kriitilise tähtsusega energiajulgeolekule ning äh, tagama, et projektid, mis veel ei ole ametlikult töösse võetud, saaksid vajaliku poliitilise toetuse. peame samuti tagama, et kolmas energiapakett saaks täielikult rakendatud kõigis liikmesriikides. see avaks energia, äh, avaks elektri- ja gaasituru ning äh, võimaldaks tarbijatel võita madalamatest hindadest ja tihenevast konkurentsist. kui me räägime energiaostudest, peaks liikmesriikidele jääma vabadus teha vabatahtlikku koostööd tingimusel loomulikult, et siseturu regulatsiooni ei rikuta ja konkurentsireegleid. aga igal juhul me ei peaks ülevalt poolt peale suruma liikmesriikidele mingeid kollektiivsete ostude nõudeid, mis kindlasti kahjustaksid konkurentsi ja turu tõhusat toimimist. sest lõppkokkuvõttes on ju, härra esimees, turg see, mis on energiajulgeoleku võti. et me saame li-, hõlbustada ühisturu rajamist aga pärast, kui ühisturg on rajatud, peame me lubama sellel toimida. alati on poliitikutel loomulikult kiusatus sekkuda mingite mõõdikute, kvootide ja kehtestatud hindadega sellesse mehhanismi. meie riigis on näiteks leiboristide juht, kes, kes on teinud suhteliselt rumala ettepaneku külmutada hinnad kaheteistkümneks kuuks, aga see tekitab olukorra, mis on ettevõtjatele ebakindel ning lõppkokkuvõttes väljendub tarbijale kallimas hinnas. aitäh! aitäh, meie aseesimees nüüd härra Morten Heller Peterson, järjekordne variraportor. Uh, aitäh, esimees! kõigepealt tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest selle dokumendiga seoses ning kolleegia valmiduse eest otsida arvamuste ühisosa selles olulises küsimuses. me kõik näeme selle väljakutse olulisust, mis energiajulgeoleku vallas liikmesriikide ees seisab tarnete tagamisel iseäranis talve saabudes, mis võib olla täiesti elu ja surma küsimus Taanil oli seitsmekümnendatel aastatel tõsine energiakriis, kus siis tõesti sooekraanid keerati kinni ja, ja elekter kadus. ning me otsustasime siis, et me ei hak-, me ei taha enam sõltuda energia impordist, vaid tahame tagada oma energiajulgeoleku. ning selleks otsustasime, et energia tarbimist tuleb vähendada, tehnoloogiat tuleb uuendada, äh, tuleb kasutada taastuvat energiat, tuuleenergiat, bioenergiat ning kõiki muid taastuvaid energia saamise võimalusi. mäletan, kuidas meil olid seitsmekümnendatel aastatel niisugused poliitilised meetmed nagu autovabad pühapäevad selleks, et poliitiliselt inimeste arusaamist sellest küsimusest tõsta ning täna olemegi olukorras, kus Taani ei sõltu enam imporditavast gaasist ja naftast ning ning kus meil on sisuliselt äh, arenev äh, ja tõhus tööstusvaldkond, kus me ekspordime taastuvenergia tootmiseks kasutatavat tehnoloogiat. me oleme näidanud, kuidas sõltuvus fossiilkütustest, äh, kuidas selle saab asendada tehnoloogia arendamise teel hoopis vastava tehnoloogia ekspordiga. oleme näidanud, kuidas on võimalik investeeringute teel taastuvenergia sektorisse tagada energia sõltumatus. me peaksime üritama tagada, et Euroopa fondides ja erainvestorite poolt juba olemasolevad rahad ning Junckeri nõndanimetatud paketist eraldatavad rahad er-, läheksid projektidele, mis tõesti annavad tulemi äh, energiajulgeoleku vallas ning loovad töökohti koha peal. aga niisuguse üldis, niisuguse üldise äh, ja hästi sihitatud lähenemisega on meil võimalik tagada, et meie kodanikud on talvel soojas ning ei sõltu enam energia šantaažist ega võimalik, ega ei ole ohustatud energia agressiooni poolt ootan tõhusalt jätkuvat koostööd variraportööride ja raportööriga ning loodan, et meil õnnestub anda oluline panus sellesse olulisse teemasse, aitäh! tänan, esimees räägib ilma mikrofonita. aitäh, tahaksin kõigepealt tänada meie kolleegi härra Saudargast selle väga asjaliku kohtumise eest, mis meil toimus eelmisel nädalal Strasbourgis ning mis andis meile võimaluse üritada üheskoos koordineerida oma lähenemist ja valmistada ette raportit, mis oleks võimalikult põhjalik. kuue poolt vaadatuna on komisjoni teatises, pean ütlema, mitmed lüngad. näiteks energiajulgeoleku küsimus on küll oluline, energia on on praegu niisugune kaup või hüve, millele kõigil peab olema juurdepääs ja see juurdepääs ei tohi maksta liiga palju. me peame seda rõhutama oma raportis. tahaksin esile tõsta kolme asjaolu, esimene. vastavalt meie, meie kohtumisel räägitud kohtule variraportööride ja raportööridega on äärmiselt oluline, et me võitleks energiavaesuse vastu, see uus nähtus, mis on praegu tekkinud Euroopa paljudes riikides. me peame astuma mingeid samme sellega võitlemiseks ning tulema välja vastavate algatustega. teiseks, ja see on sama oluline, on väga tähtis, et meil oleksid meetmed, energiajulgeoleku strateegia raames rebimaks välja isolatsioonist need riigid, kellel puuduvad ühendused rahvusvaheliste võrkudega. see probleem on meil olnud juba aastaid ja me oleme varem öelnud, et enne kahe tuhande viieteistkümnendat aastat peaks see eesmärk olema täidetud, aga praegu ta seda ei ole. edasi. Nende eesmärkide saavutamiseks on oluline, et Euroopa Liit et meie kasutaksime kõiki võimalusi, mis meie käsutuses on, saa, selleks, et saada sõltumatuks energiamonopolidest ja et saavutada energiaautonoomia. selleks on meil vaja kasutada nii Vahemere gaasimaardlaid kui ka Küprose taoliste liikmesriikide käsutuses olevaid varusid ning äh, siin tuleks äh, paika panna tegevuskava selleks, et äh, et ehitada torujuhe Vahemerre, tagamaks Euroopa energiasõltumatus. arvestada tuleb ka seda, et meil tuleb nii lühiajalises perspektiivis kui, kui keskpikas ja pikemas plaanis äh, aidata Ida-Euroopat, mille vajadus energiakandjate järele on, on suhteliselt suur ning arvestades seda, et Ukraina probleemid võivad lõppkokkuvõttes neid mõjutada. nii et me peame seda regiooni toetama. samuti on väga oluline, et Euroopa Liit võtaks midagi ette selleks, et teha koostööd Vahemere idakalda riikidega ning ma räägin siis riikidest, mis jäävad Küprosest edasi, Küpros on liikmesriik, aitäh! aitäh! roheliste nimel härra Benedek Javor. aitäh, esimees! aitäh selle strateegia avalikustamise eest ja aitäh raportöörile tehtud töö eest ning äh, mõtete esitamise eest. rohelisena tahaksin välja tuua ük-, ühe nimekirja, üks pluss kuus nimekirja. kõigepealt menetlus, hästi lühidalt. meil tuleb äh, mõelda ka selle peale, et selle strateegia komisjon avaldas ilma parlamendiga aru pidamata ja ka kodanikuühiskonna esindajatega arutamata. ja meil on nüüd täiesti valmis strateegia ja meil ei ole väga palju võimalik enam selle strateegia lõpptulemust mõjutada ja minu arvates siin tõstatuvad demokraatlikud küsimused. nüüd äh, see küsimus on kuus valdkonda, kus me sooviksime strateegiat tugevdada. kõigepealt tuleb äh, mõelda selle peale, et tegemist ei ole selle strateegia puhul eraldiseisva dokumendiga, vaid see tuleb teiste strateegiate ja meetmetega ühendada, kaasa arvatud ka kliimaenergiapakett, kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia, heitmetega kauplemise süsteem ja nii edasi ning me peame otsustama, milline on meie tegevuskava, mida me soovime saavutada. energiaturvalisus ükskõik millise hinna eest keskkonna arvel või kas me soovime siin ka süsiniku küsimustele peale, nii et mis on Euroopa energiapoliitika aluseks? meie oleme veendunud, et meil tuleb äh, Äh, süsinikusisaldust vähendada ja kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimapaketi ning kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga arvestada, nii et kõik meetmed, millega üritatakse energiaturvalisust saavutada, samal ajal aga kui kasvuhoonegaaside heitmed kasvavad, siis need ei ole meie jaoks vastuvõetavad. ja peame mõtlema ka nendele mm, energiatootmisvahenditele meie koduriikides, kus, mistõttu kasvuhoonegaasid tõusevad. kui me täidame kõik need tingimused, mis strateegias on kirjas, siis Euroopa sõltuvus fossiilsetest kütestest suureneb, mitte ei vähene. nii et need meetmed, mis siin strateegias on kirjas äh,, keskendutud on siin maagaasitaristule, sellest ei piisa selleks, et meie energiasõltuvust vähendada, nii et me peame energiatõhusust parandama, vähendama nõudlust energia järele ja suurendama kohalikult toodetud alternatiivset energia, energia osa kolmandaks see, mida mainis juba meie kuue fraktsiooni kolleeg, energiatõhusus ei ole mitte ainult tarnekindlus, vaid tuleb mõelda ka sellele, et iga Euroopa kodanikul peab olema juurdepääs energiale, aga seda ei saa teha äh, nii, et me kunstlikult tõstame hindu äh, vaid me peame hoolitsema selle eest, et kodanikud ja leibkonnad äh, tarbiksid vähem energiat, peaksime investeerima energiatõhususse ja seda tuleb teha nii Euroopa Liidu kui ka liikmesriikide tasemel. neljandaks, millise energiasüsteemi me soovime välja töötada? praegusel on meil tuumaenergial põhinev süsteem, kui me soovime energiatõhusust vähendada ja suurendada ja nõudlust energiale vähendada ja vastupidavamat süsteemi välja töötada, siis tuleb meil nutikatesse võrkudesse investeerida, me peame detsentraliseeritud energiasüsteemidesse investeerima, sest ainult niimoodi on meil võimalik äh, saavutada eesmärki ehk siis vähendada nõudlust energia järele. kolmandaks äh, finantsküsimused, jah, me võime rääkida siin ilusaid äh, sõnu energiatõhususest, energiatarnekindlusest ja nii edasi, aga lõppude lõpuks tuleb otsustada, kust me raha võtame, kust leida vahendeid selleks, et rahastada energiastrateegia eesmärke. siin Junckeri pakett äh, ja Euroopa fondid mängivad väga tähtsat rolli ja kuues punkt, geopoliitiline aspekt, nagu härra Saudargas ka selle juba välja tõi, meil tuleb tunnistada, et Venemaa ei ole enam usaldusväärne partner, aga me peame tunnistama, et Venemaa puhul ei ole tegemist mitte ainult maagaasist sõltumisest, vaid ka Venemaa investeeringud äh, meie energiasüsteemidesse, kaasa arvatud tuumaenergiasse, mängivad siin tähtsat rolli ja tegelikult me ei räägi siin mitte ainult Venemaast, vaid meil on ka teisi ebausaldusväärseid partnereid kogu maailmas ja me ka nendega koostööd tehes me tegelikult energiavarustuskindlust mitte ei paranda, vaid meil on rohkem partnereid, keda ei saa usaldada. aitäh, kallis kolleeg ja järgmisena härra Tamburano EFTD fraktsiooni nimel. aitäh, härra esimees. ma ei uskunudki, et meile antakse nii palju kõneaega. ma oleks palju pikema kõne ette valmistanud, kui ma oleks seda teadnud üks asi torkas mulle selles komisjoni teatises eriliselt silma. selles dokumendis ei räägita kodanikest, räägitakse rahvast, kasutatakse kogu aeg inglisekeelset sõna people, aga rahvast üleüldiselt rahvastikust ei räägita. meil on vaja energiavarustuskindlust ja rahvast tuleb informeerida äh, ka majanduslikest ja poliitilistest riskidest, mille ees Euroopa praegu seisab just sellepärast, et me sõltume nii palju võõrast energiast. nii et me ei peaks siin mitte rääkima taristusest, vaid ka üleüldiselt inimeste suhtumisest, mentaliteedist ehk nii-öelda sotsiaalsest tarkvarast nüüd see dokument ise. me oleme nõus sellega, et meil on vaja tõesti mitmekesistada energiaallikaid, see aitab kohe kindlasti meie positsiooni parandada, aga see ei tähenda, et me peaksime nüüd äh, kaugemale minema kui meie eesmärk. meil on ka strateegilised projektid, räägitakse, et tuleb fossiilsete kütuste transportimiseks taristu välja ehitada aga me peaksime siin mõtlema ka ehitussektori peale Euroopas, mis soovib oma eesmärke täita ja teiselt poolt tuleb hoolitseda selle eest, et hakatakse mõtlema ka kõige haavatavamate ühiskonnarühmade peale, mida ähvardab energiavaesus, nii et meil on väga palju vaja muuta väga palju tuleb muuta ka hoonete kütmise osas, meil on vaja stabiilsust, tarnekindlust äh, ja seda ei ole praegu energia on pärit piirkondadest, kus äh, ähm, geopoliitiline ebastabiilsus on väga suur, mitte ainult Venemaalt või Ukrainast, kui me vaatame, kust me tarnime naftat, me ei peaks rääkima mitte ainult maagaasist, vaid ka naftast, siis on täiesti selge, et äh, nafta puhul äh, tarnekindlust ei ole tagatud. mõelge ka hindade peale. jah, praegusel hetkel naftabarreli hind on madal, see soodustab majanduse arengut, kuid pikaajaliselt vaadates ei ole see väga jätkusuutlik. ja ja kui hind on madal, siis ei otsita ka äh, ui, uusi allikaid ja üleüldiselt tegelikult kogu tarnekindlus satub äh, ohtu. ilmselgelt läänemaailm ja USA seisavad varsti äh, uue energiakriisi ees, mida võib võrrelda kahe tuhande kaheksanda aastaga me peame oma suhtumist muutma, me peame pikaajalisemalt mõtlema, me peame äh, rohkem toetama alternatiivseid energiaallikaid. fossiilsete kütuste puhul on täiesti selge, et meil endal väga suuri varusid ei ole. ja härra esimees, tuumaenergia ei ole ka ilmselgelt turvaline jah, poliitiliselt võib see olla stabiilne lahendus, aga ärge unustage, et ka tuumaelektrijaamad võivad olla sõjalisteks eesmärkideks. aitäh, proua Kastiljo, järgmisena. suur tänu, esimees. praegusel hetkel on loomulikult juba väga palju mainitud erinevaid aspekte, mis äh, olulised on selle teema juures. Äh, sellepärast äh, ma keskendun kiiresti Eh, küsimusele, mis eh, minu meelest eh, on selle projekti aluseks. sooviksin tänada meie kolleegi selle eest, et ta esitas väga hea esmase ülevaatliku ettepaneku, mis võtab väga hästi kokku energiajulgeoleku strateegia ning kõik see, mis meile Eh, eh, ütlete, on seotud, on seotud sellega, milline selline ettepanek peaks üldse välja nägema eh, ning selge on see, et julgeolek garanteeritakse võttes arvesse kolme aspekti, mis tähendab, et energiasõltuvust ei ole, et on mitmesuguseid energiaallikaid, kasutades uusi energiaallikaid või siis võttes aluseks teadusuuringud ja innovatsiooni äh, mis arvestab näiteks uute energialiikide kasutusele võtmist. teiseks, et oleks hea ühendusvõrkude süsteem kogu Euroopas ja ja et ei tekiks selliseid energiasaari, nagu siin mainitud on Hispaania kohta ja lõpuks Ehm, ehm, on küsimus ka selles, kuidas kõik need ühendussüsteemid omavahel koos tegutseda suudavad. see tähendab, et on vaja kasutada erinevaid uusi tehnoloogiaid, infotehnoloogiaid ning eh, kogu, kõige selle abil pannaksegi kokku see uus süsteem, et eh, uus energia oleks turvaline kogu Euroopa Liidus. ning äh, kuna tuleb energiavolinik eh, siia õige pea, saame rääkida ka infrastruktuuride fina-, energiataristute finantseerimisest, eh, kuulates ära, milline on komisjoni presidendi eh, ettepanek, võttes arvesse neid kolmesada miljardit, mida ta on investeeringuteks lubanud. kuid mulle tundub, et peame kogu seda äh, visiooni äh, arvesse võtma oma esmases äh, arutelus äh, ning samuti tuleb arutada erinevaid taristuprojekte, mis selle, nende investeeringute abil ellu viiakse. proua Tali, palun. aitäh kõigepealt tahaksin oma huvisid siin välja tuua. ma olen ENVI komisjoni sotsiaaldemokraatide variraportöör ja minu jaoks oli äh, väga tore võimalus selle raporti üle arvamusi vahetada ja teada saada, mida tööstuskomisjoni kolleegid küsimusest arvavad ja mul tuleb tunnistada, et olen nõus äh, et energiavarustuskindlus meie kodanike ja ettevõtete jaoks on üks tähtsamaid eesmärke. eriti just praegusel hetkel. minu jaoks tähendab see seda, et meil on vaja tagada juurdepääs energiale ja seda konkurentsivõimeliselt, ka seda selleks, et tagada Euroopa ettevõtete konkurentsivõime, aga teiselt poolt tuleb meil ka kooskõlas olla Euroopa Liidu pikaaegsete eesmärkidega, nagu selleks on madala süsinikuga ühiskond ja me peame mõtlema selle peale, et energia hind oleks selline, mida kõik saavad endale lubada. me teame, et praegusel hetkel üleilmsel turul Euroopa Liit on üks suuremaid energiaostjaid ja just sellepärast ongi meil Euroopa Liidu tasandil midagi ette võtta ja seega olen täiesti nõus sellega, mida komisjon oma ettepanekus ütleb keskpikaajaliste perspektiivide kohtade kohta ja minu arvates on just kolm kiireloomulist küsimust. esiteks, energia tarnekindlus äh, peaks olema prioriteediks. teiseks, prioriteetsete projektide elluviimist tuleb kiirendada selleks, et energiasaared kaotada. me peaksime need ühendamise eesmärkidest vähemalt kümme protsenti täitma selleks, et seda aastast kaks tuhat kakskümmend me peame vähendama oma sõltuvust teatud tarnijatest. tuleks kiirendada lõunagaasikoridori ähm, väljatöötamist ja ka uue lõunagaasisõlme väljatöötamist ning lõpetuseks tahaksin äh, ka seda kaheksa samba struktuuri toetada, mida komisjon on oma teatises välja toonud ja minu arvates on siin neli valdkonda, millele tuleks keskenduda. esiteks äh, erinevate allikate äh, mitmekesistamine, meil tuleb välja töötada korralikult toimiv integreeritud energiaturg, meil tuleb energiatootmist Euroopa Liidus suurendada. nii et mõeldes minu huvide peale ja ka Keskkonnakomisjoni raporti peale, olen rohkem kui valmis ITRE kolleegidega koostööd tegema, sest meil on vaja siin välja töötada integreeritud poliitika, sest me räägime millestki, mida on vaja ja mida on vaja kiiresti, aitäh. aitäh, kolleeg Talli. härra Karinš, palun. aitäh, härra esimees, väga palju on öeldud siin juba seitsmekümnendatel, kui oli naftaembargo ja naftakriis, siis see tõi endaga kaasa kogu maailmas väga suuri muutusi, mindi üle äh, tuumaenergiale, USA hakkas äh, tegelema äh, oma sõltuvusega ja see lõppes kõik Gilda projektidega energia tarnekindlus ja julgeolek on, sai täiesti uue tähenduse eelmisel aastal, kui Venemaa ründas Ukrainat. energiavarustus kui poliitiline relv muudab äh, Euroopa olukorra sarnaseks sellega, mis meil oli seitsmekümnendatel aastatel Lähis-Ida kriisiga umbes viiskümmend kolm protsenti oma energiast äh, me impordime, kuuskümmend kuus protsenti maagaasi vajadusest, suurem osa sellest tuleb Venemaalt ja pool sellest äh, Ukraina kaudu. nii et äh, me, Euroopa mander tõesti on üle sõltuv ühest energiaallikast siin on väga paljusid äh, asju juba puudutatud, tahaksin lihtsalt öelda seda, mida mina arvan ja härra Fox tõesti näitas seda juba väga selgelt. ühisturg nimelt, meil on vaja toimivat äh, energiaturgu. selleks, et äh, et kui meil on ühes osas pakkumine turul, siis seda oleks võimalik ka teistesse turuosadesse tarnida ja ma räägin siin just maagaasist. meil ei ole neid ühenduskoridore mitte ainult paberil vaja, vaid ka rakendada ja me peame tõesti erinevaid allikaid kasutama ning meil tuleb leida lahendusi ka selleks, et Äh, näiteks äh, Lõuna-Euroopasse tarnida aserite gaasi, mitte ainult Venemaa gaasi. nii et tegemist on väga huvitava esimese aruteluga, suur tänu härra Saudargasele selle algatuse eest ja esimeste mõtete eest, aga ma arvan, et meil on siin tõesti väga kiiresti paradigmasid vahetada, täpselt samamoodi nagu seitsmekümnendatel aastatel, kui oli naftaembargo, olukord on muutunud, me ei sõlt-, me sõltume väga palju Venemaa maagaasist ja Venemaa käitub vähemalt majanduslikus mõttes täiesti ettearvamatult. me peame seda vaatama kui fakti. me soovisime, et asjad oleks teistmoodi, aga see ei ole nii ja me peame vaatama seda kui fakti ning tegema kõik endast oleneva selleks, et me ei sõltuks oma eksporti ja tujudest. aitäh, Kristjanis. härra Vidal suur tänu, härra esimees. energiaturvalisus, mis tähendab siis eh, tarneturvalisust, on olnud Euroopa energiapoliitika lahutamatu osa. see sai tuule tiibadesse tegelikult juba seitsmekümnendatel esimese esimeste eh, naftakriisidega seitsmekümne kolmandal ja seitsmekümne üheksandal aastal, mis eh, olid äh, selge näide sellest, kui sõltuv on Euroopa APEC-i poolt äh, äh, toodetavast naftast ning praegusel hetkel oleme samuti praeguse olukorra pantvangid, pea, <clears throat> peame välja selgitama, millised on meie energiapoliitika esmased eesmärgid, mida on mainitud ka aluslepingutes. Ukraina kriis ei peaks olema äh, esmane põhjus, miks peaksime oma energiaturvalisusele rohkem tähelepanu pöörama. lisaks sellele peaksime arvesse võtma ka seda, et Rahvusvahelise Energiaagentuuri eh, soovitused on, et, et energia tarbimine, tootmine kasvandaks, kasvaks kolmanda, kolmandiku võrra kahe tuhande kahekümnendast kolmekümne viienda aastani ning seda peaksime arvesse võtma samuti oma energiapoliitikas meie energiapoliitika ei äh, mata maha ühtegi võimalikust, äh, võimalikest äh, lahendustest, mis aitaks meie energiaturvalisust kindlustada. komisjon on välja pakkunud erinevaid võimalusi. peale selle, et tõstetakse esile Eh, eh, taastuvate energialiikide olulisust eh, energiaallikana, samuti mainitakse vedelgaasi, kildagaasi, samuti süsiniku ladustamist ja tuumaenergiat. me ei saa kõrvale jätta ühtegi energiaallikat. samas peame tegema kõik selleks, et äh, kõikide energialiikide kasutamine äh, täidaks turvanõudeid äh, ning säästaks keskkonda. oluline on ka tehnoloogia areng selles valdkonnas. peaksime keskenduma ka sellesse valdkonda just teadusuuringute jaoks mõeldud toetusi, et luua turvalisem, konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik energiasüsteem lisaks sellele äh, tunnustatakse äh, äh, õigustatult Regionaalarengu Fondi panust sellesse töösse, samuti kahe tuhande kahekümnenda aasta horisondi. lisaks sooviksin rõhutada, kui vaja on täiustada ühtset energiaturgu, mida sooviti teha juba sellelgi aastal, kuid see on tegelikkusest väga kaugel ning samuti sooviksin rõhutada, et, et soovitatud kümneprotsendiline eh, punktide võrk liikmesriikide vahel to, peab jõudma eh, reaalsusesse, nagu seda nõudis Euroopa Parlament eh, veebruaris, kui me arutasime kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia küsimusi, see peab olema kohustuslik see tähendab seda, et eh, tuleb investeerida piiriülesedesse eh, ühendusvõrkudesse, mis kaotaks Euroopast ära energiasaared. ning eh, me peame olema ambitsioonikamad ning mitte räägime enam kümnest vaid, vaid viieteistkümnest protsendist kahe tuhande kolmekümnendal aastal, nagu seda teeb ka Euroopa Komisjon. mitte sellepärast, et ma olen hispaanlane, vaid sellepärast, et olen eurooplane, meenutaksin, et Hispaanias on energiatootmisvõime olemas ning et see on äh, vedelgaasi äh, sissetoomiseks üks olulisemaid kohti Euroopas. sellega seoses Hispaania saaks ära hoida Euroopa äh, riike, kes on suuremas sõltuvuses Venemaa gaasist. suur tänu teile! aitäh! järgmisena märkused Herbert Roililt, palun. kallid kolleegid, juba tükk aega räägime Euroopas energiast ja sellest, kui tähtis on Euroopa, kuid väga harva räägime me sellest, et räägime me julge energiatarne kindlusest ja sellepärast on mul väga hea meel, et me seda täna arutame. viimastel aastatel oleme me tegelenud väga paljude energiaküsimustega, näiteks sellest, kuidas energia mõjutab kliimat ja nüüd hakkame aru saama, et äh, tõesti viimane aeg on seda teha vastused ei ole üldse mitte nii keerused nendele küsimustele, eriti kui mõelda selle peale, mida siin on täna juba öeldud. me ei tohi tõesti panustada ühele kaardile, üks kolleegidest just äsja seda ütles, me ei saa tõesti ainult mitte ühele energiaallikale ja ühele tarnijale panustada. meil peab olema erinevaid võimalusi, kui mõni energiaallikas või tarnija ära kukub, siis peab olema alternatiive. nii et alternatiiv selle energiale panustamisele ainuüksi on täiesti mõttetu ja ohtlik ning sellepärast on väga tähtis, et me Euroopas tooksime välja ka teiste energialiikide potentsiaali, et me kasutaksime neid ainult nii kaua, kui nad on olemas. ameeriklased näitavad seda meile väga hästi, näiteks see, mida nad teevad gaasiga. Euroopas on gaas täiesti kõrvale jäetud ja minu arvates on see täiesti äh, uskumatu käitumine, meil on olemas see maavara äh, ja me ei kasuta seda lihtsalt, me ei aruta kodanikega seda, kuidas seda gaasi frakkimise kaudu maapõue käest seest kätte saada. ja mõndades liikmesriikides pärast neid kriitilisi arutelusid tuumaenergia üle on hakatud ka kriitiliselt suhtuma kivisüssisse kes soovib tarnekindlust Euroopas ja meil on seda vaja Euroopa tööstuse jaoks, sellepärast et tööstus mängib väga tähtsat rolli, aga meil on vaja ka kodanikele tõesti energiavarustust tagada ja sellepärast tuleb meil kasutada uusi võimalusi, tulevasi võimalusi, aga me ei tohiks ära unustada ka vanu traditsioonilisi energiaallikaid. kui see on poliitilise arutelu lõpptulemuseks, siis oleks see väga hea arutelu, kui siin hakatakse jälle kiidulaulu pidama ainult uutele energiaallikatele, sest minu arvates jääb sellest liiga väheks, aitäh! aitäh! viimane sõnavõtja minu nimekirjas on kolleeg Malinov. aitäh! tahtsin sõna võtta nende väärmõistmiste pärast. mul oli kahju, et South Streami gaasiprojekt lõpetati. olen Bulgaaria esindaja ja mul tuleb teile öelda, et meil on väga hea meel, et see projekt äh, lõpetati. kolm aastat Venemaa sundis Bulgaariat rikkuma Euroopa Liidu seadusi ja alustama seda South Streami projekti ei Euroopa Komisjon ega ka Bulgaaria valitsus teinud seda, kuna me ei äh, rikkunud seadust, pidi Putin tunnistama, et äh, on õigusriigi põhimõtted, kolmas energiapakett ja Euroopa Liidu õigustik. aga nüüd avaldatakse survet Bulgaaria valitsusele ja kodanikele, et kui on probleeme energiaga, siis on see Euroopa Liidu süü, sest Euroopa Liit ei luba oma seadusi rikkuda selleks, et venelastega toredalt äri ajada. nii et praegu on palju rohkem kaalul kui varustuskindlus. see, mida Venemaa järgmise kolme aastal tegema kavatseb hakata, on täiesti etteennustatav ta hakkab Euroopa Liitu laimama ja selgitab Euroopa riikide kodanikele, et kui neil on probleeme, siis need probleemid tulenevad sellest, et me ei ole valmis seadusi rikkuma selleks, et Venemaaga äri ajada. see on see, millest me siin räägime ja meil on vaja alternatiive ja lahendusi leida paljude riikide jaoks, mis nii palju sõltuvad Venemaa energiast, et täiesti õudne oleks siin hakata neid numbreid ette lugema. aitäh, kallis kolleeg! ja nüüd komisjoni nimel Hans van Steen, palun. aitäh, härra esimees. suur tänu raportöörile ja kõikidele liikmetele, kes sõna võtsid selles tähtsas küsimuses. saan teha lühidalt. see, mida ma siin täna kuulsin, on kooskõlas raportiga ja selle aruteluga mis arvatavasti tuleb selle raporti üle siis, kui see on äh, kokku pandud ja meil oli väga hea meel kuulda härra Saudargaselt, et raport jõuab meieni varsti. komisjoni strateegia kõik võtmeelemendid on siin välja toodud äh, tänases arutelus ja väga raske oleks nüüd äh, kõike seda panna raportisse nii, et raport oleks ka tasakaalus, aga ma olen veendunud, et see on selle komisjoni ühise töö tulemuseks. on üks punkt, mida väga palju ei rõhutatud tänasel arutelul, aga mille mina tahaksin välja tuua. nimelt energiajulgeoleku Euroopa mõõde. meie üritasime selle sõnumi välja tuua ka siin strateegias ja kui me tegime vastupidavuskatseid maagaasiga, siis tuli see väga selgelt välja. En-, en-, Euroopa energiajulgeolek on Euroopa küsimus ja sellega tuleb tegeleda Euroopa Liidu tasandil. ja kui liikmesriigid soovivad iseenda energiajulgeolekuga tegeleda, siis läheb see kallimaks, see on vähem tõhus ja eba õnnestumise risk oleks suurem, et meil ei ole võimalik äh, odavat energiat ettevõtetele ja kodanikele pakkuda. nii et meie sooviks, et see oleks tugev sõnum, mis tuleks ka parlamendi raportist välja ja ma läheksin isegi kaugemale ning ütleks, et Euroopa energiajulek ei ole mitte ainult kahekümne kaheksa liikmesriigi küsimus, vaid seda tuleb vaadata laiemalt. siia tuleks kaasata ka Euroopa naaberriigid, sest see on Euroopa energiajulgeoleku jaoks väga tähtis. ma tean, et volinik Arias Kanjete tuleb teie ette kohe varsti, nii et äh, sellepärast ma rohkem ei kommenteerikski, vaid lihtsalt ütleksin, et komisjon on valmis andma igasuguseid selgitusi, kui teil on vaja ükskõik millistes äh, strateegia osades ja oleme muidugi valmis läbirääkimisi ka siin kojas jätkama uh,. aitäh komisjoni esindajale. ja nüüd meie põhiraportöör härra Saudargas, teil on nüüd võimalus arutelu kokku võtta. aitäh, härra esimees suur tänu kõigile selle arutelu eest. nagu ma juba mainisin, pärast arvamuste vahetust variraportööridega üritame mõtteid koguda ja kokku panna raporti eelnõu. täna me analüüsisime veel kord kõike seda, mida me ka juba ütlesime variraportööridega küsimusi arutades, üritame seda küsimust vaadata erinevatest vaatevinklitest ja üritame teha seda, mida komisjonist välja tõi, et üritame välja töötada tasakaalus raporti, kus toodaks kõik need tähtsad küsimused välja see, mida siin mainiti, on tegelikult juba mingil määral ka siia raportisse sisse kirjutatud, nii et ma teeksin ainult mõned märkused, mis on üldisemat laadi, aga konkreetsete küsimuste kohta. nagu siin öeldi, energia on tähtis nii tööstusettevõtete kui ka kodanike jaoks. see on täiesti selge ja energiajulgeoleku defineerimisel tuleb sellega arvestada, et mõlemad pooled oleksid äh, tasakaalukalt kaasatud, et ka sotsiaalsed aspektid on äh, raportis kirjas. tuleb leida lahendused energiavaesusele, tuleb ja on selge, et nende probleemidega meie oma raportis tegeleda ei saanud, aga on täiesti selge, et me ei võta sotsiaalseid aspekte siit raportist välja ja paljud kolleegid seda ka mainisid ma ei, võib-olla ei toonitanud oma sissejuhatavas sõnavõtus piisavalt seda, et muidugi, et turg on tähtis selleks, et äh, tagada energiavarustust. parlament ja komisjon tõesti igapäevaselt tegelevad selle tähtsa küsimusega, nii et me jätkame neid arutelusid. How much did you pay, how, how much did you pay for your me võib-olla ütlesin, mõned ütlesid, et jah, et meil ei ole mitte midagi teha, et komisjon on meile juba oma julgeolekustrateegia esitanud. mina sellega ei ole nõus, me oleme seda asja mitmeid kordi juba arutanud ja ma leian, et tegemist on jätkuva dialoogiga. ja niikaua, kui meil ei ole täiesti integreeritud energialiitu, on meil väga palju veel ära teha. ma leian, et kõik ülejäänud nüansid on siin välja toodud. ja see nüüd, mis South Streamiga juhtus hiljuti ja South Streami enam ei mainita meie raportis samamoodi nagu ka napukat. Vahemeri lõunakoridor Norramaaga, need muidugi tuleb välja tuua. aga South Stream enam mitte, Nabucot ka mitte ja ma kardan, et et Venemaal on nüüd sealses piirkonnas suured plaanid, see, mida me kuulsime Türgi kohta Putin ütles, et mitte ainult äh, Blue Stream ei lähe käiku ainult, vaid et South Stream äh, viiakse Anatooliasse. nii et kui meie ei ole karmikäelised ja aktiivsed, äh, siis ilmselgelt Nabukost saab Anatoolia Puko äh, mis on leedu keeles väike Putin. Uh, aitäh, kolleegid. proua Castillo Vera mainis seda dokumendi kohta, ma ütlesin, et kõik on läbipaistev, sellepärast et raportöör jagas meile ühe lehekülje, nii et äh, kõik on läbipaistev, raporti ettepanekud ei ole veel valmis see saab valmis paari päeva pärast või paari nädala pärast, võib-olla veel enne jõule, kõik sõltub teist, härra raportöör. aga tegemist on raporti ettepanekuga ja me kahekümne esimesel jaanuaril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal vaatame selle raporti ettepaneku läbi. muudatusettepanekute tegemine on seitse päeva hiljem, et kahekümne kaheksandal jaanuaril kell kaksteist päeval ja kahekümne kolmandal veebruaril vaatame muudatusettepanekud läbi, ITRE komisjonis hääletame neljateistkümnendal aprillil ja täiskogule läheb see raport maikuus järgmisel aastal. selline on ajakava selle raporti jaoks energiajulgeoleku strateegia kohta. nüüd on meil vaja kolmeminutiline paus teha, volinik on teel parlamenti ja kolme minuti pärast peaks kohale jõudma. nii et teeme kolmeminutise pausi.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 Yeah. Uh, dear friends, ladies. kolleegid, daamid ja härrad. praegu ei ole veel uh, jõulu vastuvõtu algus. sooviksime oma koosolekut jätkata, Uh, ladies and gentlemen, after tremendous eh, nii, pärast eh, äärmiselt ränki kuulamisi meie komisjonis eh, algab struktuuriline dialoog Euroopa Komisjoniga. ning eh, esimene eh, järjekorras on energia ja kliimavolinik. kas selline järjekord teile sobib? mitte kliima ja energia, vaid energia ja kliima. Äh, vabandust, ma teie portfelli muudan. loo-, sooviksin öelda järgmist. tänane mõttevahetus on osa struktuurilisest dialoogist, äh, mis järgib Äh, äh, raamkokkuleppeid parlamendikomisjoni vastu, mille eesmärgiks on arutada energiapoliitika prioriteete komisjoni tööprogrammis, samas aga peaksime alati arvesse võtma ka äh, kliimapaketi, sest oleme vastutavad kõigi nende küsimuste eest, sest alustasime Liima konverentsi kolm päeva tagasi, kolm päeva tagasi ja mõned meie seast lähevad ka Liimasse järgmisel nädalal. me ei ole teiega Euroopa Parlamendis nii et siin võib paljudel teemadel rääkida, sest eh, nii kliimapaketi ja energiapaketi eest vastutav volinik on siin meiega esimest korda meie ajaloos. Eh, soovime me käsitleda koos mõlemad paketti ja muuta nad võib-olla siis kasulikumaks kõigist vaatekohtadest lähtudes ning kutsuksin üles härra Miguel Arias Cañetet, et te võtaksite sõna ja esitaksite esmase ettekande kõigile komisjoni liikmetele. suur tänu! suur tänu, esimees! aitäh, Jerzy! tänane sõnavõtt on mul Eh, emakeeles. Eh, tulevikus ehk räägin ka teie komisjonis inglise keeles, seekord aga hispaania keeles. ja võime muidugi ka prantsuse keelt harjutada, seekord tere õhtust kõigile. minu jaoks on suur rõõm tulla teie komisjoni ette kui energiavolinik ja kliima, eh, energia ja kliimavolinik, eh, kasutades ära Buzeki uut eh, terminoloogiat. voliniku kandidaandina lubasin säilitada tiheda dialoogi teiega. sellega seoses soovisin võimalikult kiiresti tulla teie juurde, enne kui komis-, komisjoni tööprogramm vastu võetakse. lugupeetud saadikud, täna tunneme tugevamalt kui kunagi varem et eh, Euroopa energiapoliitika on lihedalt seotud kodanike heaolu ja meie kogu, kogu eh, mandri eh, jõukusega. seega otsustas meie president, et jätkusuutlik energiapoliitika ja toimiv kliimapoliitika peavad olema selle komisjoni üks esmastest prioriteetidest. seega Euroopa Energialiidu loomine, mille esitame järgmise aasta alguses, mis peab olema ambitsioonikas ning äh, olema uuesti ühtlasi ka uueks etapiks Euroopa integratsioonis. Äh, rohkem Euroopat on heaks vastuseks meie suurtele väljakutsetele, millele peame vastu astuma. Äh, Euroopa Energialiidu äh, poliitika äh, üheks esmaseks eesmärgiks, nagu ütleks äh, volinik Plenkovitš, äh, peab suurendama meie ettevõtete konkurentsivõimet, mis tähendab ka seda, et energiahinnad on taskukohased perekondadele ja tööstusele ning võrreldavad meie konkurentidega. teiseks, nii sise- kui välis, välisenergiajulgeolek, energiatranspordivõrgud ja tarnijad peavad olema tunnalised, samuti Eh, on oluline ka ma Euroopa majanduslik ja keskkondlik jätkusuutlikkus, mis on solidaarne kohustus meie, meie tulevaste põlvkondadega. lugupeetud saadikud, Euroopa Energialiit, eh, nagu ütles seda Jasenkovitš, on aluseks võtnud viis põhisammast. kõigepealt eh, ja tarne, tarnekindlus, mille aluseks on usaldus ja eh, toetus, teiseks energiaturu lõpuleviimine, kolmandaks eh, meie eh, nõudmise kaasajastamine ja energia säästmine, kolmandaks ja lõpuks ka teadusuurimine ja teadusareng. sooviksin keskenduda ühele väga olulisele küsimusele, milleks on energiaturg leian, et see peab olema avatud ja konkurentsivõimeline, selgete reeglitega, mida rakendatakse ning samuti füüsiliselt äh, ühendatud. see tähendab seda, et peame üle saama tõketest, mis endiselt ähm, energiaturul eksisteerivad, eesmärgiga äh, äh, tema täielik integratsioon saavutada. ning oleme viimastel aastatel edasi liikunud, samas peame suutma garanteerida äh, ka seda, et olemasolevaid reegleid täidetaks. ainult nii oleme võimelised eh, ka uusi eh, ettepanekuid esitada võimalikult intelligentselt ja tõhusalt. Eh, Euroopa on korduvalt öelnud, et kolmas energiapakett peaks olema kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks tegevusvõimeline. sooviksin selgelt öelda, et ma hetle, hetkeski ei kõhkle, et eh, kontrollimaks, et kõik, nii suured kui liikmesriigid täidavad oma eh, kohustusi, eh, kõiki kohustusi, seda nii teisi teist paketti, samuti taaskasutatavad energialiikude direktiivi eh, ja muid eh, Euroopa eh, energiasektorit puudutavaid seadusi ning loomulikult kasutan vajadusel korral ka trahvimisõigust. see tähendab seda, et tuleb Euroopa õigust, seadusi täita ning jälgime seda teadmist võimalikult rangelt ja nõuame kõikidelt liikmesriikidelt Euroopa normide võrdset täitmist samas olemasolevate eh, reeglite täitmist nõudes eh, peame tegema kõik selleks, et oleks olemas, eh, oleks olemas ühendusvõrgustikud üle terve Euroopa. see tähendab seda, tuleb välja arendada ühishuviprojektid praegusel hetkel äh, oleme välja töötanud kakssada nelikümmend kaheksa ühishuviprojekti, millest äh, osa on viis valmis juba selleks, et need kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks äh, lõppenuks kuulutada. Jung- eh,, äh, Junckeri plaan, mille komisjon möödunud nädalal vastu võttis, on hea uudis, mis tugevdab meie Euroopa visiooni. see tähendab seda, et tegemist on suurepärase võimalusega eh, energias taristuid tugevdada ning kulusid vähendada. samuti on see paindlikult välja töötatud, et ta saaks kaasata ka üld, üld, üldise huvi projekte kogu terves Euroopas, eh, mis puudutab siis eh, kümne protsendist, kümne protsendiste ühendusvõimsuste eh, saavutamist eh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. järgnevatel eh, kuudel tuleks välja töötada tulevaste ühendusvõimsuste protsendi uued määrad ja tuleksin nüüd tagasi investeerimisplaani juurde Eh, sooviksin öelda, et see ei ole mitte ainult selleks, et taristutesse investeerida, vaid võetakse arvesse ka ressursside kasutusele võtmist, taaskasutada energialiikide eh, valdkonnas energiatõhususe ning energia ja arengu küsimuste valdkondades, mis on eh, kõik osa selleks, et CO2 heitmeid vähendada. lugupeetud saadikud, nagu teile ütlesin, tarnekindlus, konkurentsivõime on oluline osa meie energia liidus samamoodi kliima ja energia on tegelikult sama mündi kaks külge, mõlemad peavad muutuma tugevamaks, kui soovime, et meil oleks jätkusuutlik energiasüsteem, seda nii majanduslikult kui ka eh, klimaatiliselt ning eh, eh, peab ütlema ka, et Energialiit annab uue poliitilise ja majandusliku jõu kogu Euroopale ning kliima ja energia küsimused, mille osas lepiti kokku oktoobri täiskogul, on oluline samm õiges suunas edasi. selle väga hästi tuntud eesmärgid ehk siis nelikümmend protsenti emissioone vähendada kakskümmend protsenti taaskasutatavat energiat ning samuti kakskümmend protsenti rohkem kokkuhoitud energiat tähendab ka suuremat koordineeritud tegevust Euroopa tasandil. selleks on meil vaja ühtse juhtimise süsteemi, millest aluseks on liikmesriikide riiklikud plaanid, teisest küljest aga Euroopa-poolne tegevus selline juhtimissüsteem peab olema usaldusväärne ja läbipaistev, samas säilitades paindlikkusvõime kogu liikmesriikide jaoks äh, Eh, ning eh, liikmesriikide pädevust eh, oma energiamiksi väljatöötamiseks. peame tegema kõik selleks, et liikmesriigid peavad kontrollima ja edastama oma edusamme, peame esitama konkreetsed ettepanekud kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolel. Euroopa Energialiit peab olema heaks vahendiks selleks, et vähendada meie majanduse süsinikusõltuvust. see peab olema võimaluseks meie tööstusele, teiste sõnadega peab see olema majanduskasvu võimaluseks, kui suudame koos tegutseda. ja see puudutab ka kasvuhoonegaaside ka, äh, kauplemise süsteemi minu jaoks on see eh, tööstuse arenguga lahutamatult seotud, see on selle oluline osa. meie tööstusel peab olema eh, eh, ole, võimalusi selleks, et võidelda kliimamuutustega kahe tuhande kolmekümnenda aastani ja seda hiljem. nagu see ütles minu suur sõber Antonio Tajani, meie, teie komisjon töötab välja Eh, SERF-süsteemi eh, ja EAS-süsteemi hindamist. ma sooviksin, et SERF-süsteem võetaks võimalikult kiiresti vastu, sest ainult siis, kui see vastu võetakse, võime me eh, ka emissioonide süsteemi reformida loodetavasti juba enne suve ning just selle eesmärgi raamides peame üle vaatama äh, Ehm, eh, õiguste üleandmist tööstusele, et ära hoida eh, süsinikulekkeid. võtame arvesse teie komisjoni poolt esitatavaid ettepanekuid, eh, seda nii stabiilsuse küsimustes kui ka tulevaste kontaktide küsimuses, enne kui uus määrus vastu võetakse, mis on äärmiselt oluline selleks, et garanteerida Euroopa tööstuse tulevik mis puudutab äh, aga mitte kaasatud sektorite arengut, äh, mis ei ole kaasatud ETSi äh, sektorisse, peame üle mõt-, läbi mõtlema tihendatud kontaktide süsteemi nendega lähimas tulevikus. peame võtma arvesse oktoobrikuus ülemkogu järeldusi mis eh, puudutab tugevdatud koostööd ning samuti tuleb kasutada võimalust keskpikas perspektiivis eh, adekvaatseid ettepanekuid esitada. ETS ei ole praegusel hetkel komisjoni töösse kaasatud. see ei tähenda seda, et me seda tulevikus ei aruta. mis puudutab autotööstust, siis eh, mul on kavatsus kokku kutsuda kõrgetasemeline konverents juba enne suve et käivitada mõttetöö selle sektori panuse kohta mm, emissioonide vähendamise eh, projektis, sest eh, autotööstus on Euroopa jaoks võtmetähtsusega ning eh, soovime tulevikus olla märkimisväärselt ambitsioonikamad emissioonide vastases võitluses ja see tähendab seda, et meil peab olema kõrgetasemeline dialoog selle sektoriga et äh, selle tööstuse elujõulisus ei nõrgeneks. seega ootame teie äh, komisjoni äh, tihedat koostööd meiega meie töös ning võtame arvesse ka seda, mis toimub maailma tasandil ja peame mõtlema ka selle peale, millised on emissioonide vähendamise esmased eesmärgid, mida teevad meie konkurendid kogu maailmas ning samuti peame mõtlema, millised on meie tulevase Ähm, arenguvõimalused, nii on ainult võimalik edasi liikuda. Äh, meie äh, tööstus sõltub äh, suurel määral importide, imporditud energiast ning pool energiast, mida me tarbime, ligi nelisada miljardit eurot aastas on imporditud ning seda, sellega, seda arvesse võttes meie energiasõltuvuse vähendamine on üks suur võimalus arengu ja töökohtade loomise jaoks lisaks sellele peame eh, mitmekesistama eh, meie eh, tarnijaid, peame ka vähendama tarbimist ja paremini tarbima. seega energiaefektiivsus peab olema meie poliitika lahutamatu osa, sest odavamat energiat kasutades ka hoitakse kokku tulevikus. see tähendab seda, et kui me suudame kolmekümnendaks aastaks energiat, kasutustõhusust äh, suurendada, saame e-, e-, gaasi eksporti, äh, importi vähendada. peame nõudma e-, olemasolevate direktiivide äh, ranget täitmist, see on oluline näide. oleme valmis esitama ka kolmandat kaheaastast plaani kaks tuhat viisteist, kaks tuhat seitseteist ning Eh, sooviksin, et eh, viimane plaan eh, vaadatakse kahe tuhande viieteistkümnenda aasta alguses üle vaadata, see aitaks Euroopa peredel sada seitseteist miljardit aastas kokku hoida ning samal ajal säilitada kõrget innovatsioonitaset. samuti soovime tõhustada kommunikatsiooni, et meie kodanikud ei arvaks, et me sekkume nende ellu, vaid näevaksid, et me üritame kõik koos nende elukvaliteedi parandada, eriti puudutab see kokku äh, Ehm, eh, hoidu ning sooviksin kutsuda üles, et te mängiksite eh, selles eh, kommunikatsioonitöös olulist rolli. on olnud neid, kes on naeruvääristanud co-design direktiivi ellurakendamist. kui analüüsitakse selle mõju meie ettevõtetele, näete, et energia on kõige et see on kõige olulisem võimalus energia kokkuhoiduks ning hoiuks ning siin on väga kerge e eksida, võttes arvesse, e, millised tooted on e, nimekirja lisatud, millel on ühtlasi äärmiselt suur energiatõhususe küsimus juures. E, see kõik on esmase tähtsusega. ja mis puudutab taastuvaid energialiike, siis peame olema nende kasutuses eh, esikohal maailmas eh, ja asendama eh, nendega fossiilkütused. lisaks sellele peame vähendama kasvuhoonegaase, suurendades ka tarne turvalisust, kasutades uusi tehnoloogiaid, mis annavad üle miljonile inimesele juba praegusel hetkel tööd kogu Euroopas Eh, kui me eh, suudame muuta energiakasutust, siis oleme hästi tegutsenud. Eh, samas tuleb uued energialiigid süsteemi kaasata, meil on vaja intelligentseid võrgustikke ning samuti ka uusi säilitusmeetmeid, laostamismeetodeid. peame olema samas realistlikud, peame reaalselt mõtlema ka selle peale, milliseid teisi energialiike kasutada, sest taastuvad energialiigid on oluline Eh, osa meie energiasektori edasisest arengust ning esitan ka eh, selles suunas eh, tulevikus uued ettepanekud. meil on väga palju väljakutseid, mille peame Euroopa tasandil koos vastu astuma, mis on olulised, mis on võtmeküsimused meie energiaturvalisuse küsimustes. meil on vaja suure, kõrgetasemelist koordineeritud tegevust kogu Euroopas ning üks hea näide on sellest winter package. see tähendab seda, et me üritame garanteerida Ukrainasse ehm, ehm, gaasitarned terve e, talve vältel ja samuti üritab see teha kõik selleks, et me kõik ei, e, et keegi meist ei jääks kaotajaks. see tähendab jõupingutusi kõigi poolt ning peale selle näite sooviksin rõhutada, et meie energiapoliitika välisdimensioon on oluline aspekt meie energialiidu ülesehitamiseks ning samuti ka meie tarneturvalisuse eh, kasvatamiseks. Eh, samuti on oluline mitmekesistada meie eh, tarnijaid teistes riikides, et seda nii, et kasu saaks kõik eurooplased. tean, et teil oli huvitav arutelu äh, Euroopa eh, energiaturvalisuse suurendamise kohta ning olen kindel, et härra Targase raport on oluline panus meie tulevasse töösse selles valdkonnas. kui eh, soovite, olen valmis seda küsimust teiega detailselt tulevikus arutama. härra esimees, lõpetuseks sooviksin rääkida ka eh, sellest, et Vene võimud soovivad South Streami Eh, projektiga eh, eh, mitte edasi minna, võtame seda arvesse ja uurime seda põhjalikult, kuid eelkõige peame stabiliseerima tarnekindluse Kagu- ja Kesk-Euroopas, et kaasata need piirkonnad Euroopa gaasivõrgustikku. seega peame tegema intensiivselt koostööd ja, ja Eh, lõunakoridori tegev-, ülesehitamisega lõpule jõudma. Eh, loodan teie koostööle ja toetusele, et eh, kõik need ülesanded ellu viia. Thank you very much, Mr Commissioner, responsible for climate action and energy. aitäh! ning nüüd on järjekord koordinaatorite käes või teised kolleegid fraktsioonidest. Kristjanis Kaninš, EPP. aitäh, härra Kanete. Hispaania keeles. nii palju ma oskan hispaania keeles äh, rääkida ja Buenos Dias oskan ka öelda ja võib-olla paar sõna veel. aga ma jätkan inglise keeles nüüd. Äh, ma tean, et te sellest väga hästi aru saate, inglise keelest väga ulatuslik ja huvitav programm on see, millest te meile rääkisite. mina tahaksin keskenduda ühele aspektile sellest, mida te puudutasite. ja see on seotud aruteluga, mis meil oli just enne, kui teie siia tulite, härra Saudargase raporti osas, energiatarnete jul-, tur-, julgeoleku osas, tarnekindluse osas. ning see on seotud muuhulgas ka CO2 eesmärkidega, mis on teie haldusalas. meie liikmesriikides on olukorrad väga erinevad, näiteks minu riigis Lätis ja Rootsis ka on kolmkümmend kolm protsenti taastuvenergia äh, allikatest ning kuuskümmend kuus protsenti Vene tarnetest, nii et, et me oleme ühtaegu nii väga loodussõbralikud, suhteliselt vaadates, kui ka väga tarne ebakindlad. nii et äh, minu liikmesriik on, on selles mõttes paradoks. oleme ühtaegu nii väga roheline kui ka väga väga varustus ebakindel. meil on samu, samas liikmesriike nagu Poola, kes ei ole väga roheline, kelle tootmise osakaal ei ole nii suurel määral taastuvallikatest, nagu meil on, aga samas fossiilsed kütused, fossiilsed energiaallikad, mida ta kasutab, nendest on ainult kuuskümmend protsenti Venemaa päritolu. Poolal on endal kivisöe varud, mis on väga CO2 intensiivne, aga samas Poola ei pea importima. Prantsusmaa jällegi ja teised liikmesriigid Euroopa Liidus omavad märkimisväärseid eh, kivisöevarusid, eh, vabandust, põlevkivivarusid ja nad ei ole soovinud seda kasutada. osad varud ei ole ka kinnitatud, aga minu kin-, küsimus on, kui te mõtlete nüüd tarnekindlusest või varustuskindlusest, siis kuidas te ühitate ühelt poolt impordi vähenemist ja teiselt poolt eh, konkurentsivõimelist hinda tööstusele? ning eh, veel lisaks siia meie kliimaalased eesmärgid, sest sisuliselt mitme liikmesriigi osas on niimoodi, et kui me üritame saavutada ühte eesmärki, siis me, meil jääb kohe saavutamata teine. see on väga niisugune peen tasakaalustamismäng ja me oleme üritanud meie komisjonis ja parlamendis viimastel aastatel tõesti keskenduda energiavaldkonna kliima aspektile. ent eh, varustuskindluse arvessevõtmisel tekib kiiresti vastuolu äh, Eh, hinna ja energiavajaduse vahel. taastuvad energiaallikad on suurepärased, aga samas meie riigis kolmkümmend kolm protsenti me nendest ei saa katta oma energiavajadust, aitäh. suur tänu, kolleeg Danika, sotsiaaldemokraatide esindaja. aitäh. kuna kuna minu keel on sama ilus kui hispaania keel, siis ma räägin oma keeles, itaalia keeles. austatud volinik, teil on kindlasti vaja poliitilist tuge oma tegevuskava realiseerimiseks ning äh, selle realiseerimiseks piisavalt kiiresti nendes küsimustes, mille te ise olete eesmärgiks võtnud Teid on ja komisjoni on sageli kritiseeritud põhiliselt just sellepärast, et äh, tegevus on niivõrd bürokraatlik ja võtab nii palju aega nende eesmärkide poole püüdlemisel. Teil on minu hinnangul praegu vaja väga konkreetset äh, tegevuskava. võtame energiatõhususe, te rääkisite, me teame kõik, et äh, osa tarbimisest on energia tarbimine ja see on seotud puhtalt äh, kütmise või, ruumide kütmise või jahutamisega vastavalt äh, aastaajale. energiatõhususega seotud küsimused on küsimused, mis vajavad kiireid lahendusi, sellepärast et äh, sest väga keeruline on järsku tõsta energia hindu kolmkümmend protsenti näiteks, kui see nii läheb ning kui äh, direktiiv on vastu võetud, siis tuleb äh, hakata arutama ka energia hinda. praegu ei ole energia Euroopas luksuskaup. ning äh, ei ole luksuskaup ka teras, terase tootmine. ning terase tootmine ei tohiks muutuda luksuskaubaks, sellepärast et energia, mis selleks vajalik on, nii, nii kalliks läheb. ja loomulikult ei tohi unustada ka keskkonnanorme et me ei tohi ka keskkonda kahjustada. üks asi, mida te rääkisite, oli väga huvitav äh, minu jaoks, investeeringud teadusuuringutesse. Te rääkisite siin mitmest asjast ja muuhulgas autotööstusest. ma usun, et Euroopas praegu võib-olla me ostame vähem autosid, sellepärast et elektriautode probleem on seotud akude, akusid puudutavate uuringutega. aga samas äh, suurtes linnades vähemalt oleks siin lahendused leitavad tegelikult ja komisjon võiks neid lahendusi tagant tõugata. mis puudutab taastuva, taastuvaid energiaallikaid, siis äh, sellega seoses on kaks aspekti. kõigepealt ma ei arva, et müügihind, kas näiteks päikesepaneelide või, või tuulegeneraatorite hind on praegu õiglane sageli on nad hinnastatud liiga kõrgelt, nad on hinnastatud luksuskaubana. ma mõtlen inimese seisukohast, kes võiks kaaluda niisuguse asja ostmist. ning teadusuuringud võiksid aidata meil niisuguste seadmete hinda alandada. me võiksime mängida siin nii-öelda konkurentsikaardile, kas te arvate, et seda saaks teha? või arvate, et, et hind, kui see on kord paika pandud, siis ta nii jääbki, seda ei ole võimalik ohjata igal juhul oleme valmis teid toetama teie tegevuskava rakendamisel ning rõhutasin neid, sellest teatud aspekte, sellepärast et need pakuvad meile erilist huvi. aitäh, härra Barkov. I speak my born language, Bulgarian. ma räägin oma emakeeles, bulgaaria keeles tervist, härra volinik. tahaksin tänada teid teie ettekande eest. ning tagasi pöörduda selle juurde, mida te rääkisite, see üllatus, mille Venemaa meile valmistas ja härra Putin meile valmistas. Euroopa Parlamendis on asjaolu, et Venemaa kavatseb külmutada oma South Streami projekti. sellega seoses kuulsime täna, et Venemaa ei ole enam usaldusväärne energiatarnete partner Euroopale ning äh, mul on hea meel, oli hea meel kuulda teilt, et äh, energiastabiilsus Euroopas on teile prioriteet ning sellega seos, ongi seotud minu küsimus, missugune on meie strateegia Euroopas, Euroopa Parlamendis, Euroopa Komisjonis selleks, et kompenseerida puudujääki ja, ja energiavajadust, mis tuleneb sellest, et eh, nimetatud projekt külmutati. mis on meie seisukoht South Streami suhtes ning eh, missugused on võimalused seda projekti kuidagi jätkata? sest praegu, täna on meil teie kolleegi härra Šefčovitši avaldus, et, et mingil muul viisil seda arendada ei saa. kas on võimalik, et härra Putin ainuisikuliselt otsustab näiteks läbi Türgi ehitada selle või kuidagi teise riiki ehitada selle Euroopa Liidus? suur tänu ja te võite olla kindlad meie toetusele Poliitika grupp, kolleeg Hirauta Vidal. ja nüüd härra Hirauta Vidal. suur tänu, lugupeetud härra Arias Kanjedi. möödunud nädalal esitas härra Juncker oma investeerimisplaani. seda selleks, et arendada Euroopa majandust erasektori investeeringute abil. selge on see, et Euroopas äh, on äh, raske äh, ilma investeeringuta praegusest äh, raskest olukorrast välja tulla. ja seda eriti võttes arvesse meie traditsioonilisi ja uusi konkurente samuti. seega on väga hea, et uued volinikud soovivad loomulikult investeeringud enda valdkonna suunas liigutada. meil peaks olema võimalik kasutada vähemalt oht, osa kolmesajast miljardist eh, kasut-, eh, taastuva eh, konkurentsivõimelise energia kasutusele võtmiseks. teame, et oluline oleks just meie tööstuse konkurentsivõime parandamine ja töökohtade loomine. võttes arvesse praegust Euroopa majanduskriisi, peaks meie esmane prioriteet olema taskukohase energia Äh, loomine meie tööstuste ja kodanike jaoks. Äh, üks võimalusi selleks on tõelise energiaturu ülesehitamine. see vajab suurt äh, konsensust võrreldes teiste energiaküsimustega ja selles valdkonnas on väga palju ära tehtud, samas on suuri tühikuid veel alles. kõige selgem näide on nii-öelda energiasaarte olemasolu Euroopas me ei saa rääkida äh, ühtsest energiaturust, äh, kui Euroopas on piirkondi, kus on teistest eraldatud Balti riigid ja Iberia poolsaar on äh, üks näide sellest. kas te olete mõelnud selle peale, kuidas suunata investeeringuid selliste ühenduspunktide loomiseks ja kuidas samuti VKE-de olukorda parandada? kes eh, on üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa ettevõtetest ja eh, erasektoris eh, on, on, pakuvad nad kaks kolmandikku kõigist töökohtadest. ning võttes arvesse, et need projektid on äärmiselt suuremahulised, ja äh, sellega seoses äh, ei ole võimalik alati VKS-id kaasata, kuid samas suurettevõtted peavad samuti äh, võtma endale oma, oma endale võetud kohustusi täitma. ja ärgem unustagem, et kõikides majandussektorites on muutunud tavaliseks see, et on Eh, on palju VKE-sid, kes on, eh, kus eh, on, mille tegevus on teadmistepõhine ja mille innovatsioon, innovaatiline lähenemine tema tegevusele on muutunud, muutunud väga oluliseks. ning suurettevõtted peavad seda arvesse võtma, kui nad soovivad oma tegevust välja viia, mida nad tihti teevad samuti peame mõtlema aususe peale, läbipaistvuse peale eh, ning eh, ka eh, selle peale, mida sellised ettevõtted varem teinud on. samuti veel üks lühike küsimus, te rääkisite eesmärki tarnekindluse saavutamisest. siin on räägitud sellest, et gaasitoru South Stream lõpuks jääb ehitamata. mind hirmutab pisut see, kuidas äh, Eh, õigemini ma ei, te ei öelnud muidugi selleks, et hirmutada, ta soovita, soovisite meid eh, rahustada, kuid sellepärast me peamegi muretsema, sooviksin teada, ühesõnaga, millised võivad Venemaa otsuse tagajärjed olla, suur tänu. aitäh. roheliste esindaja härra Javor. aitäh. ning nüüd midagi täiesti erinevat härra volinik, me võisime lugeda, et Zaporožje tuumajaamas Ukrainas toimus mingi intsident. kas te saaksite meie komisjonile rääkida sellest? on teil informatsiooni, mis on põhjalikum kui see, mida me meediast võime lugeda? kas komisjonil on mingit teavet? selle potentsiaal, sellest tuleneva potentsiaalse saasteohu kohta või siis selle õnnetuse asjaolude kohta, aitäh. tänan. kuue esindaja, proua Lopes-Bermeo. tere õhtust äh, ja äh, tänan, härra esimees. härra Kanjete, sooviksin kasutada võimalust, äh, et arutada kõrge energiatarbimisega tööstuse küsimust, nagu näiteks ähm, ähm, metallurgia sektorist. nimelt äh, rääkisime äh, Strasbourgis sellest, kui raske on olukord Terni äh, piirkonnas Itaalias ning nüüd oleme teadlikud ka sellest, et meie kodumaal Alcoa ettevõtte olukord on samuti väga raske neist sõltuvad sajad otsesed ja kaudsed, tuhanded kaudsed töökohad, kohad sellises vaeses piirkonnas, nagu seda on Asturias ehm, e-, tööstuse ümberpaigutamine teistesse Euroopa riikidesse on oluline, on suur löök tööhõivele ning kogu meie tööstusele. E-, tööstus, mis kaduma läheb, on samas väga tõhus, energiatõhus, vähe saastav me toetame ambitsiooniga äh, keskkonnastrateegia väljatöötamist, sama peab, peab see käima käsikäes täiendava strateegia väljatöötamiseks, mis garantii-, garanteerib äh, äh, ökoloogiliste standardite kasutusele võtmiseks ka meie importtoodete jaoks. Euroopa energiapoliitika on liberaliseerinud elektrisektori, mis aga on erasektori kätesse koondunud. Te teate väga hästi, et äh, mis toimus Hispaanias, kuna olite valitsuse liige. Te teate, kui ebaefektiivsed äh, nende praegused määrused on, olukord ei vasta ei kodanike ega äh, tööstuse huvidele. selline olukord ongi Alcoa sundinud oma uksed sulgema, sest tööstustariife ei ole olemas ning samuti äh, Ehm, on aluseks võetud naftatööstuse huve, mis on hinnad sätinud kõrgemale tegelikest kuludest. loodetavasti ei soovi me sama poliitikat kogu Euroopa jaoks, sest me ei, ei soovi ka, energiat muutu-, odavamaks kasutades ohtlikke tehnoloogiat, vaid energiat peab avalikkus kontrollima, kohandades e-, elektri hinnad äh, mitmekesistatud tootmismudelile, mis ei loobu eh, samas oma tööstuslikust alusest. sellega eh, seoses meid praegune komisjoni energiapoliitika ei eh, veena, loodame, et see muutub selle asemel, et hakata uuesti kontrollima oluliselt strateegilist sektorit, nagu seda on energia, tuleb luua uued infrastruktuurid, mis paigutaks energiaturu kellegi teise kätte kui vaid mõned üksikud ettevõtted, sest vastasel korral on, kaotatakse Euroopas nagu ka Hispaanias tuhanded töökohad ja maailm muutub veel jätkusuutmatumaks. aitäh, nüüd härra Dario Tamburrano, EFTD esindaja. Salve, komissar Cagnete, ho apprezzato molto la sua relazione, e mi volevo aitäh, härra Cagnete, mul oli väga hea meel kuulda teie ettekannet ja tahaksin puudutada teatud punkte selles, mis tundusid mulle olulisemad e. e siis e, ökomärgis ja, ja toodete sildistamine näiteks muuhulgas. see on seotud ka, et energ-, ka CO2 kauplemise kestlik, süsteemi kestlikkuse kaalutlustega süsteemi on korri-, üritatud korrigeerida, et ta vastaks turuootustele, aga sisuliselt see ei toimi, sellepärast et sisuliselt on hakatud spekuleerima nende õigustega, nende kvootidega. ja olukord maailmaturul on juba muutunud võrreldes selle ajaga, kui see, see süsteem kavandati. praegu on näiteks WTO, e WTO-s uued eh, osalised, kes ei osale selles süsteemis, nii et me oleme kaotanud selle, selle tootmise ja tarbimise vahelise seose süsteemist. ning äh, üks meie komisjoni liige, kellel on niisugune keskkonnasõbralik lähenemine, äh, ei, see võiks olla üllatav, aga ta, ta nõuab hoopis selle süsteemi kaotamist ning selle asendamist süsinikumaksuga vastavalt tarbitud toote süsiniku osakaalule, sõltumatult sellest, kus on see toodetud. me ei räägi siin mingist protektsionistlikust meetmest, kuid see võimaldaks siiski Euroopa tööstusel võrdsetel tingimustel konkureerida maailmas ning vältida seda, et meile imporditaks välismaalt tooteid, sest meie ettevõtjad lihtsalt ei suuda konkureerida siseregulatsiooni tõttu. Lenea Itaalia uurimiskeskus koostab praegu konkreetset ettepanekut niisuguse maksumeetme osas ning ma loodan varsti, et saan varsti seda esitleda. tänan. nüüd, kus koordinaatorid on sõna saanud, annan sõna volinikule, kes saab meile avaldada oma seisukohad suur tänu, härra Kristjanis. tõstatas väga olulise küsimuse, mis puudutab erineva, seda, et olukord on riikides väga erinev. mõned riigid on, sõltuvad imporditud energiast, teised sõltuvad rohkem taastuvenergiast, teised eh, on oma energiavõrgud, elektrivõrgud sidunud kolmandate riikide elektrivõrkudega, see on tõsi, mida saame teha selleks, et liikmesriigid oleks konkurentsivõimelisemad? mina arvan, et äh, kõigepealt peame äh, tegema võimalikult, äh, peame ühendama võimalikult palju energiavõrgustikke ja garanteerima, et meil on integreeritud ühtne reaalne toimiv turg, kus saab elekter ja, ja gaas vabalt äh, Eh, liikuda. see on esmane eesmärk. selge on, et vaja on eh, miljardeid investeerida. teiseks eh, tuleb võistelda tarnemonopolide vastu ning ja, ja ainult ja suurtarnijate vastu. näeme, mis Ukrainas toimub, kui tarnija, põhitarnija jätab äh, Eh, importimata eh, gaasi, siis eh, on võimalik riik täiesti ära kägistada nii-öelda. see tähendab seda, et peame mitmekesistama oma tarnijaid. Õnneks me suudame vedelgaasi nüüd sisse tuua. me oleme Vene gaasist väga sõltuvad olnud meil on palju vähem praegusel hetkel gaasi eksporti eh, läbi Vahemere, seda on aga võimalik teha. Eh, kui soovime reaalselt integreeritud energiaturgu, peame töötama mitmete küsimustega, kõigepealt taristud, teiseks eh, võrgud, cloud'id. meil on Äh, vaja ka regionaalset koostööd, mis on äh, äärmiselt äh, hästi toiminud, kuid ei piisa sellest, kui see eksisteerib ainult Balti riikides või Kesk-Euroopas, see peab olema tõeliselt integreeritud turg. lisaks peame tegema kõik selleks, et Hiina kujunduspoliitika oleks palju läbipaistvam ning ütleksin kuue esindajale, et probleem ei ole niivõrd monopolide küsimus mõnedes liikmesriikides. Hispaanias eh, eh, kaevatakse, aga on riike, kus on ainult üks ettevõte. on vaja olukorda, kus ettevõtted omavahel konkureeriksid, selleks on aga vaja ühtset eh, turgu, kus võisteldakse turu pärast, mis on aga tarbijatele kasuks. kui aga riigis on üks ettevõte monopolis, teistes riigis on aga seitse ettevõtet, kui kokkuvõttes Euroopas konkureerib kolmkümmend ettevõtet ühise turu nimel, kui on olemasolevad ühendusvõrgud ja kui on tariifsüsteemid, mis on sarnased, siis võime loota eh, tõeliselt toimiva ühtse turu peale, eh, kus on mm, võrdsed tarnevõimalused see on äh, keeruline ülesanne, kuid me oleme juba palju edasi läinud ja saame edasi minna. ning kui räägime nüüd äh, juhtimissüsteemidest, siis need peavad olema paindlikud, et äh, saaksime arvesse võtta erinevate riikide reaalse olukorra. ei saa sarnaseid eesmärke peale suruda, peame arvesse võtma Eh, olukorda ning eh, samuti ka erinevate energialiikide arenguvõimalust. Eh, sotsialistide esindaja, kelle ta sooviksin tänada poliitilise toetuse eest, ma kindlasti toetun, loodan teie peale, see on äärmiselt oluline sellises, sellistes küsimustes edasi liikuda. paluks, et komisjon oleks vastutustundlik, mina kui volinik, see, olen, kes ma olen kuu aega äh, Äh, olnud äh, volinik tunnen, et me teeme pidevalt äh, intensiivselt tööd. me oleme lõpetanud Energialiidu paketi koostamise, tekit-, töötame kiiresti digitaalagenda kallal, nii et masin on hakanud kiiresti töötama, sest kodanike vajadused on väga kiireloomulised. Te rääkisite energiatõhususest ning samuti ka kontrollivõimalusest mina arvan, et eh, energiatõhususe eh, eh, direktiiv ja hoonete energiatõhususe direktiiv on head direktiivid. võib-olla oleks paremini vaja neid ellu rakendada, kuid kui me vaatame nende direktiivide ülevõtmist või osalist ülevõtmist, siis kolmteist, neliteist riiki on seda äh, teinud, kus on käivitatud pilootprojekte üle kahekümnes riigis. see tähendab seda, et praegusel hetkel me neid direktiive veel sajaprotsendiliselt ei kasuta. nii et enne kui me hakkame analüüsima ühte direktiivi, peab vaatama, kas see on äh, rakendust leidnud kõikides liikmesriikides sama tõhususega kuid oleksin äärmiselt tänulik parlamendi liikmetele, eh, kui te võtaksite arvesse, et on üks oluline eh, aspekt energiatõhususe direktiivi juures, mida eh, tuleks muud-, kui te leiate, et midagi sellist on, siis palun öelge seda meile, arutame selle läbi, mõtleme selle peale, kui tihtipeale on mulle öeldakse parlamendist, et see on hea direktiiv, mille kallal parlament palju tööd tegi Eh, mis on päris hästi, eh, mis võiks päris hästi toimida, kuigi see tegelikku rakendust leiaks liikmesriikides. härra Varikov esitas küsimuse selle kohta, mida eh, teha selleks, et või mida peaks tegema või kuidas peaks reageerima Putini viimase teate peale Ehm, kui nad teatasid, et South Streami gaasitoru ei ehitata. komisjon on juba öelnud, et me võtame seda teadmiseks ning et ehm, ehm, üritame olukorda hinnata. komisjon on alati öelnud, et South Stream ei ole selline projekt, mis tarnekindlust Euroopas suurendaks, vaid lihtsalt oleks see sisse toonud teise eh, tarne eh, eh, teise tarne marsruudi ja teine küsimus on ka see, kas South Stream oleks Euroopa norme ja reegleid täitnud, mis puudutas ka näiteks vaba ligipääsu Eh, ning eh, kõiki muid Euroopa eh, õigust puudutavaid küsimusi. praegusel hetkel on öeldud, et praeguses tingimustes oleks see projekt peatatud, kui Venemaa valitsus Gazprom oleks aktsepteerinud Euroopa tingimusi, siis poleks, oleks see projekt saanud rahulikult edasi areneda. aga Vene valitsus on küsimärgi seadnud kogu kolmandale energiapaketile Eh, praegusel hetkel, kui South Streami välja ei ehitada, küsimus on selles, kuidas garanteerida tarnekindlus eh, Kagu-Euroopas ning eh, Kesk-Euroopas. ja sellisel juhul Euroopa Liit peab kiirendama oma tööd selleks, et Euroopa Liidu võrgustik välja ehitada ja meil on siin paljusid äh, üldhuvi projekte, mis puudutab näiteks äh, ühenduspunkti Kreeka äh, ja Bulgaaria ja Bulgaaria ja Rumeenia vahel. peame nüüd käed külge panema ja hakkama ehitama. see oleks see, mida me praegusel hetkel tegema peaksime ja see oleks meie olulisemaid ülesandeid ja eh, seda peaksime arutama ka Ameerika kolleegidega oma energiaalase eh, koostöö raames ning peaksime toetama kõik need eh, Euroopa huvidega seotud ehm, projekte. härra Vidal, te rääkisite energiateemalistest lepingutest, peame koostama raporti Eh, selle kohta, kuidas eh, olla kindel, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks jõuame me kümneprotsendiste ühendusvõrkudeni ja ja kolmekümnendaks aastaks viieteistkümne protsendini. küsimus oli ka VKE-de kohta, kas on võimalik olulist osa Junckeri plaanist kasutada selleks, et üles ehitada eh, vajalikke taristuid. kui vaadata Junckeri plaani, Eh, siis on näha, et eh, energia eh, on määratud suur osa energiataristute väljaehitamiseks selle, selle, need ümber poolt välja pakutud investeeringuteks. see on oluline ka selleks, et töökohti juurde luua, sest taristud Äh, mm, äh, etteval-, projektide ettevalmistamine võtab neli-viis aastat aega selleks, et saada keskkonnaga seotud äh, load ja muud sellised küsimused ning samuti puudutab see samas ka hoonete soojustamist, mida, soojustamist, mida saab kohe tegema hakata. nii et energiatõhusus ait-, annab suurel hulgal töökohti juurde ning see tähendab ka kohest investeeringut ning see tähendab seda, et äh, VKE-del äh, on Junckeri plaani kohaselt äh, suunatud seitsekümmend viis miljardit eurot. sellest kolmesaja viieteistkümnest miljardist seitsekümmend viis miljardit on mõeldud VKE-dele. seega on arvesse võetud VKE-sid, samuti on arvesse võetud energiatõhusust. tõsi on see, et VKE ei saa loomulikult eh, merealuseid eh, suuri eh, gaasitaristuid välja ehitada, kuid samas saavad nad parendada, parandada küttesüsteeme, isoleerimissüsteeme, hoonete soojustamist ja muud sellist. minu käest küsiti ka reaktori kohta praegusel hetkel on meil eh, Euroatomi poolt antud selline informatsioon, et eh, probleemi, eh, probleem registreeriti ühes reaktoris, kuid et reaktori trahvus, aga reaktoris endas probleemi pole. ja rohkem inf- ja samuti öeldi meile, et, et Eh, kõrgendatud radioaktiivsust ei ole eh, eh, tuvastatud, mis ning samuti ei ole seda intsidentsi registreeritud Eguri süsteemis, mis annab alarmi, kui või hoiatab, kui on tegu tuumaõnnetusega ja eh, rahvusvaheline aatomiagentuur kinnitas samuti, et tegu pole eh, pole eh, tõsise õnnetusega ning see ning et varsti koostatakse raport, mis on, mis seda informatsiooni ka kinnitab. nii et selline oleks selle intsidendi praegusel, praegune ulatus härra Lopez Bermeo, ma olin mures konkurentsivõime pärast Euroopa turul, sellest ma juba rääkisin, ning samuti ka energias suurt ka energiaintensiivsete tööstuste eh, küsimust, ma kohtusin nende tööstuste esindajatega äh, ja võttes arvesse, et et kogu meie energiapoliitika on suunatud energiakulusid eh, vähendada ning äh, kui on olemas tõeline konkurents tarnijate või tootjate vahel, siis, eh, siis kulud eh, vähenevad. kui oleme tõhusamad eh, energia kasutamisel ja hoiame kokku energiat, siis oleme ka konkurentsivõimelisemad. seega kõik see, mida me praegu üritame teha, on jätkusuutlikuma süsteemi kasutusele võtmine, et saavutada odavamat energiat, kui soovime tõelist siseturgu. kui ühtlasi tugevdame äh, Eh, oma ostuvõimet, mida praegu komisjon eh, eh, uurib teatud, kui, kui saaksime ühendada mitmeid ettevõtteid, et nende ostujõudu tugevdada, kui mitmed liikmesriigid tegid, teeksid koostööd soodsamate tingimuste väljakauplemiseks, siis see oleks kõigile kasulik. ja seda praegu arutatakse komisjonis ja siin eh, eh, kõlas ka väga karme eh, kriitika ETS-ide osas ja kunagi kui arutati küsimust, kuidas meie majandus süsinikuvabaks muuta, siis arutati süsinikumaksu ja teisi alternatiive. me oleme välja töötanud pisut keerulisema süsteemi. meie soovime, et ETS-süsteem paraneks ja et eh, viidakse sisse eh, vajalikud muudatused ja et see uus süsteem toimiks ja et see aitaks meil vähemate moodu-, moonutustega eh, süsiniku vaba majanduseni jõuda. aitäh, volinik. nüüd kolleeg härra Pederle. järgmine ring küsimusi ja vastuseid. aitäh nende vastuste eest ning aitäh volinikule, et ta on saanud siia tulla. ALDE fraktsioonis on meile muret valmistanud kuuldused ähm, selle kohta, mida tuntakse Junckeri siis likvideerimisnimekirja all või, või näiteks siis õhukvaliteedi ohjamise pakett, selle kohta on, on öeldud, et see võetakse üldse maha, tühistatakse järgmisel nädalal aga meie tahaksime seda edasi käsitleda parlamendis, eriti kui me võtame MCP, millega me praegu tegeleme. mina olen eh, oma komisjonis raportöör selles suhtes, nii et me tahaksime võimalikult pea, täpsemalt teada, mis on kavas, et kas me peaksime seda tööd jätkama või mitte. samas see töö on oluline, kui me võtame nii keskkonnakaalutlused kui ka inimeste tervisekaalutlused lisaks need kaks tuhat kolmkümmend eesmärgid. ma ei tea, kas komisjon kavandab mingeid eh, õigusloomelisi ettepanekuid selle kohta, kuidas hakata neid eesmärke rakendama, mille komisjon on välja käinud ning eh, mida on kinnitanud vähemalt mingil määral nõukogu. Eh, seda selleks, et meie saaksime hakata kujundama oma arvamust oma komisjonis sellel teemal, aitäh. Madame Bremt. proua Bremt. Bremt Van Bremt. jah. aitäh, esimees. tahaksin küsida, härra volinik, teilt paar konkreetset küsimust. Te rääkisite oma sissejuhatuses, et te kavatsete järgneva aasta vältel koostada mõjuhinnangu selle mitte-ETS-i kohta see valmistab mulle muret. kliimakonverents on juba hakanud, meil seisab ees ettevalmistus Pariisi konverentsiks ning me oleme parlamendis alati öelnud, et Euroopa Liit peaks näitama head eeskuju, täites oma kohustused kliimamuutuste vallas. ning see pane, annaks meile tugevama läbirääkimiste positsiooni ka teiste regioonidega suhetes maailmas. nii et selles mõttes on väga oluline, et meil oleks konkreetsed eesmärgid ETS-i ja mitte ETS-i sektorite osas, nagu näiteks transport kuulub viimaste hulka. me peaksime seda tegema ja, ja ei tohiks liiga palju aega raisata mõjuhinnangutele. kui seda on vaja, loomulikult on komisjonil äh, voli seda otsustada, aga seda võiks teha kiiremini. teine küsimus on seotud taas kliimaga ja Lima ja Pariisiga. kõigepealt Lima mitte kõik liikmesriigid ei täida täna oma kohustusi siis rahaeralduste osas rohelise kliimafondi rahastamiseks. ma tean Belgia kohta niimoodi ja, ja see on väga, väga kurb. eriti kui me üritame minna läbirääkimistele ja, ja hakata veenma arenenud riike selle protsessiga ühinema nii et minu küsimus on, mida te kavatsete ette võtta liikmesriikide suhtes, kes ei ole oma rahalisi kohustusi rohelise kliimafondi suhtes täitnud ning kuidas te tagate, et nad need kohustused täidavad, näiteks Austria ja Belgia, et kuidas nad seda teeksid võimalikult ruttu? aitäh! aitäh, proua Van Bremt! järgmisena saab sõna proua Hilton Downing. aitäh! ning suur tänu selle sissejuhatuse eest, austatud volinik. üleminek äh, süsinikuvaba või siirdumine süsinikuvabale majandusele on väga oluline ning meil oleks väga huvitav kuulda, kuidas äh, uus volinik seda kavandab mis on, see on kohustus, mille me oleme võtnud pärast Cancuni kliima tippkohtumist ning me ei ole komisjonilt just palju kuulnud sellel teemal. ning äh, kaks tuhat viisteist eesmärkide saavutamise kulutõhusad vahendid, näiteks süsiniku salvestamine ja vastav tehnoloogia. me oleme oma plaanidest maha jäänud CCS-i arengus. mina olen näiteks pärit piirkonnast, kus on kümned tuhanded töökohad, mis sõltuvad energia, energiamahukatest tööstustest. ja CCS on asi, mida nähakse tööstuses väga olulisena. Põhjameri on äärmiselt oluline, et CCS, siis süsiniku salvestamise osas ning tahtsingi küsida, mil määral see CCS süsiniku salvestamine on asi, mida käsitletakse siis Energialiiduga seoses, millest kavatsetakse avaldada, avaldada teada järgmisel nädalal ning mis on selle kohta uutes projektides selles vallas, aitäh! tänan, proua! ning nüüd kolleeg Claude Tomee aitäh! kõigepealt äh, suur tänu, austatud volinik, selle üldise pildi eest, mille te meile maalisite. mina tahaksin esile tõsta ühte asja, energiajulgeoleku arutelu. mina ei jaga härra Karinši arvamust ja analüüsi. tegemist ei ole elektrisektori probleemiga, tegemist on soo küttesektori probleemiga, meil on vähem gaasi eh, kasutusel elektrisektoris, järjest vähem eh, kui eh, viimase kümne aasta jooksul ning ETS on läbi kukkunud mitte gaasi, vaid kivisöe pärast. probleem Ida-Euroopas härra Putiniga seisneb selles, et inimesed võivad küll ära külmuda oma majades, selle, sellepärast et katlamaju köetakse gaasiga, aga neid katlamaju saaks kütta ka biomassiga ning äh, see, mis toimub Balti riikides, see, see teeb mulle ka muret. miljoneid Euroopa raha on, on a, viis aastat laual ning kolm Balti riiki ei ole suutnud äh, kokku leppida LNG terminali osas. kaks või kolm aastat on kaotatud. alles täna on Leedu LNG sõltumatu terminal avatud. nii et me peaksime vaatama ikka fakte, kui me räägime sellest, kus probleemid on Eh, mida ma veel tahan käsitleda? Eh, Euroopa number üks taastuvenergia kasutuse alal teie niisugune avaldus. jah, loomulikult, eh, taastuvenergia tuleks ühendada energiajulgeolekuga. ainus riik Euroopas, kes on vähendanud oma energiasõltuvust viimasel kümnel aastal, on Portugal. Portugalil oli, Portugal oli üheksakümmend kolm protsenti sõltuv imporditud energi-, energiast, täna on see arv kaheksakümmend protsenti. ja miks, sellepärast et nad on kasutusele võtnud taastuvenergia, nii et need asjad on seotud. ent taastuvenergiaga on seotud veel üks mõõde, mida ei ole väga puudutatud ja see on eksportiv tööstus. me oleme endiselt tuuleenergia tootmises maailma juhtiv plokk ning EEA eh, e oma aruandes eelmisel nädalal tõi selgelt välja, et maailma suurimad investeeringud saavadki olema eh, siis päikese energia tootmisesse ja tuuleenergia tootmisesse ning äh, mida te kavatsete Euroopa päikeseenergia äh, toot-, tootjate kaitseks teha, keda kahjustavad äh, Hiina dumpingtootjad, konkureerides Ameerika Ühendriikidega New Yorgis eelmisel nädalal anti seitsesada viiskümmend miljonit dollarit laenu järgmise põlvkonna tehnoloogia väljatööstam-, väljatöötamiseks mis on just see tehnoloogia, mida Euroopas on ka nähtud järgmise investeeringute objektina. ning ma loodan, et, et äh, PV või päikeseenergia kasutuselevõtt Euroopas muutub komisjoni jaoks oluliseks ning meil on võimalik lülitada see oma investeeringukavadesse, et tuua see energia turule tagasi. kui me isegi kakskümmend protsenti ei suuda Euroopale vajaminevaid päikesepatareisid äh, toota. kui, kui me ei suuda seda toota, siis äh, see ei ole üldse hea märk ja kui me anname alla Ameerika Ühendriikidele ja Hiinale. aitäh, väga huvitavad küsimused kõik, aga ma paluksin, et te jääksite kaheminutilise kõneaja sisse ja ei teeks neli minutit pikki kõnesid, sest meil on üksteist inimest veel järjekorras härra Kohvat. Um, aitäh ja ma teen lühidalt. tänan, härra volinik. ütleksin kõigepealt, et ener-, energia trilemma, äh, keskkond, julgeolek ja kättesaadavus või odavus, lahendamine, ähm, ainus võimalus seda teha on, on luua roheline energialiit ning me peaksimegi sellel keskenduma. energiatehnoloogia ning teadusuuringud selles vallas on olulised, aga ka energiasüsteemid on väga tähtsad ning tahtsingi küsida teilt, mida komisjon kavatseb teha seoses kaugküttesüsteemidega või muude niisuguste ühisküttesüsteemidega, ka elektriküttesüsteemidega, me teame, et et kütmine võtab palju energiat ning ning selle vähendamine, selle, sellele kuluva energia vähendamine aitaks vähendada üldist energiakulu oluliselt. mis puudutab võrke, tahaksin, et te täpsustaksite natukene, sellepärast et juba praegu olemasolev taristu, mis meil on, olemasolevad võrgud, <clears throat> tegelikult liikmesriigid takistavad turule pääsu läbi nende võrkude ning äh, seega ühtne turg ei toimi. mida komisjon kavatseb teha niisuguste arenemist, arengute osas lühi, lühemas plaanis? ökodisaini ja märgistuse direktiiv on väga oluline. oluline on vaadata ka nõudluse poolt. meie tööstuskaubad. ja siin on, siin võib äh, oluliselt kokku hoida energiat, ma olen valmis äh, komisjoniga rääkima sellel teemal ning äh, lõpuks hooned, mis on ka oluline teema. me peaksime siin edasi liikuma kiiremini nõudes liikmesriikidelt äh, oma kohustuste täitmist energiatõhususe direktiivi raames hoonete osas, nii et äkki te saaksite paari sõnaga ka sellest rääkida? aitäh, proua Pirkunen! Yes, thank you, Mr Chair, mul tõst-. aitäh! härra Kaniete, mul on väga hea meel, et meil on võimalus arvamusi vahetada, enne kui te oma tegevuskava komisjonis paika panete järgmiseks aastaks tahtsin küsida kahe tuhande kolmekümnenda aasta raamistiku kohta kliima ja energiapoliitika ja ja ILUK-i direktiivi kohta meil on väga hea raamistik tuleviku jaoks, aga me ei tea, kas meil on ka transpordi valdkonnas alternatiivsed energiate eesmärgid paigas ja kas nendega jätkatakse kahe, pärast kahe tuhande kolmekümnendat aastat. ja just sellepärast hakatigi rääkima ILUK-i direktiivi väljatöötamisest. see maa kasutamise kaudne mõju direktiiv on nüüd parlamendis ja me soovime näha ka uut raamistikku ja me näeme, et ei ole mitte mingit ühendust siin kahe tuhande kolmekümnenda aasta raamistiku ja seadusandlusega, mida järgmine, järgmistel aastatel peab parlament välja töötama komisjon lubas, et te hakkate tegelema parema õigusloomega ja lubasite rohkem investeeringuid. kui me soovime, et ettevõtted äh, majanduskasvu ja töökohtadesse ja keskkonnasäästlikkusse arengusse investeeriksid, siis äh, peaks olema ka keskkonnasäästlik raamistik ja nad tõesti peaksid vaatama kaugemale kui paar-kolm aastat, eriti kui investeeritakse alternatiivsetesse energiallikatesse nii et äh, meil tuleb maa kasutamise kaudse mõju direktiivi väljatöötamisel aeg maha võtta ja mida tahan teada, mida teie sellest arvate? härra volinik. kuulasin rahulolevalt, et ei soovi mitte pidevalt uusi ettepanekuid teha, vaid kõigepealt vaadata, kuidas seniseid ettepanekuid on rakendatud ja ma tahtsin siia juurde veel lisada, et äkki peaksime ka vaatama, milline mõju on olnud nendel ettepanekutel. Te ütlesite alguses, et äh, konkurentsivõimet äh, tuleb tõsta Euroopa Liidu tööstuses, et see on tähtis ja et äh, tööstusettevõtted ja energiahinnad mängivad seal väga tähtsat rolli. siis rääkisite te väga pikalt kliimapoliitilistest meetmetest, alternatiivsetest energiaallikatest, energiatõhususest ja nii edasi. kas te ei usu, et oleks vaja mõelda ka selle peale, kas poliitilised otsused Euroopa Liidus Euroopa tööstust ei pidurda, kas Ähm, poliitilised otsused ei ole endaga kaasa toonud kõrgemaid energiahindu ja sellega kahjustanud tööstusettevõtete konkurentsivõimet. ja võib-olla nii mõnigi energiaressurss oleks pidanud leidma suuremat äh, kaasamist. Äh, mõtlen siin maagaasi, kivisütt, ehk et milline on tulevik siis nende ressurssidega või kuidas meil oleks võimalik ka tõhusamalt energia, alternatiivseid energiaallikaid toetada, kas praegune süsteem ei ole liiga koormav, liiga kallis, sest me tõesti pingutame väga palju riiklike toetussüsteemide kaudu, kas seda kõike oleks võimalik teistmoodi lahendada? ja kolmandaks, te rääkisite ökodisaini direktiivist sain teada, et Juncker ja eriti volinik Timmermans on endale pandnud ülesandeks õigusloomet üle vaadata. ehk et kas meil tõesti on vaja nii üksikasjalikult ja nii palju kõike äh, äh, reguleerida. mis te arvate, kas ökodisaini direktiiv tuleks ka selles valguses üle vaadata? mina vähemalt saan aru, et see lähenemine kehtib kõigile. aitäh, järgmisena härra Sorinio, palun. Muito obrigado, Sr. Presidente aitäh, härra esimees. tere õhtust, lugupeetud volinik. tegemist on struktureeritud dialoogiga ja teie esitlesite meile struktureeritud programmi. mina tahtsin öelda, et teie ettekanne tuleks tõesti internetis avalikustada ja kahekümne, kahtekümne kahte keelde tõlkida, sest see on väga tähtis just selles osas, mida tuleb järgnevatel aastatel ära teha. ma ei taha korrata seda, mida siiamaani on juba öeldud. sellepärast ütlen lihtsalt, et Liimas ja hiljem Pariisis ei räägi me mitte ainult energiamudelitest, kuigi see võib-olla tundub äh, loogiline, aga tegelikult räägime me uuest ühiskonnamudelist, uuest majanduse mudelist, mis on seotud selle uue ühiskonnamudeliga. selles peitub tegelikult Euroopa tulevik, kui seda kõike lihtsustatult öelda. sest praegune ühiskonnamudel minu arvates on aegunud ja meil on vaja uusi mudeleid majanduse ja ühiskonna jaoks. nii et kui me räägime ühendusvõrkudest, siis me ei räägi mitte ainult ühenduslülidest, vaid nutikatest ühenduslülidest, mis tooksid Euroopale lisandväärtust meil tuleb rääkida ka tööstuslikust äh, remonditööst ja innovatsioonist. elektriajamiga autod, äh, nende pistikud, äh, Euroopa Liit oli kunagi esirinnas selles valdkonnas, nagu siin juba öeldi. Portugal on ka selles valdkonnas väga palju ära teinud, on olnud edukas ja on muutnud oma energiasegu on suurendanud alternatiivsete energiaallikate osakaalu. meil on nüüd ka äh, riiklik elektriajamiga autode võrk välja ehitatud. nii et meil tuleb siin tõesti paradigmasid muuta, meil tuleb võidelda kliima soojenemise vastu ja meil tuleb ka rohkem töökohti ja majanduskasvu Euroopa jaoks tagada. Uh, aitäh, ütleb härra Griffin Kaniete, te rääkisite äh, turustabiilsuse reservi loomisest ETS-i raames. Te võib-olla mäletate, et äh, kokkuleppele on jõudnud äh, fraktsioonid tööstuskomisjonis, et meil on võimalik väga palju mõjutada ETS-i, kui me varakult tegutsema hakkame, nii et ma tahaksin teada, mida teie arvate sellest, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal selle programmiga algame. see, mida mu ütles kolleeg Költon Darling, et CCS, süsiniku ladustamise süsteem on üks võimalusi, see tuleb üha rohkem Ühendkuningriigis esile nii tööstusettevõtted kui ka sotsiaalpartnerid toovad seda välja. mul oli väga hea meel, et te rääkisite siin kulude vähendamisest, energiakulude vähendamisest nii perekondade kui ka kohalike omavalitsuste jaoks äh, loode Inglismaal, energiavaesus on tõesti väga tähtsaks küsimuseks ja ma tahaksin rohkem teada, mida teie kavatsete teha selle tõelise probleemiga võitlemisel. aitäh, kolleeg Mart Tähe, palun. suur tänu, härra esimees, härra volinik. sooviksin konkreetseid küsimusi esitada et äh, täita eesmärke, millest te rääkisite, sooviksin teada, milliste kriteerium, millised kriteeriumid on äh, täitmisel, ehk siis kas hoova äh, meetodit kasutada või millist? ning mis puudutab asjale lähenemist, kas kasutatakse intensiivselt ka riiklikke, liikmesriikide programme ning rääkisite ühtlasi äh, ka seitsmekümne viiest miljardist, mis on mõeldud VKE-dele. mida arvate eh, eh, näiteks Euroopa eh, struktuurifondide kasutamisest selleks, et näiteks hooneid soojustada? rääkisite ka Junckeri projektist selleks, et tööhõivet suurendada. kui ma ei eksi, siis et kakskümmend üks miljardit, millest Juncker on rääkinud, on seotud äh, ka võrguühenduste me mehhanismi parandamisega e, e, ja mis on saanud möödunud aastal käivitatud programmidest, aitäh! aitäh! Rode Castillo Vera. suur tänu, esimees, suur tänu teile, tulite, härra volinik, väga tore, et te siia tulite. sooviksin pöörata tähelepanu sellele, et me oleme tööstuskomisjonis. ärgem unustagem, et tegu on eelkõige tööstuse eh, tegeleva komisjoniga, peaksime seega rääkima tööstusest. ning eh, tihtipeale, kui räägime tööstusest, eh, siis tihtipeale teha, on tihtipeale on, oleme pisut kahepalgelised, kui me räägime näiteks äh, Eh, kui me räägime taastuvenergiast, siis tegu on tööstusega. kui ei oleks tööstust, ei oleks võimalik eh, ka taastuvat energiat eh, kasutada, sest tihtipeale loovad energiatööstuse detaile tööstused, mis on ise väga energianõudlikud. me ei tohi seega ühte tööstussektorit teisega vastuollu seada. nüüd härra volinik, sellest lähtudes minu meelest äh, oleks äärmiselt oluline, et äh, need tööstusharud, mis palju energiat tarbivad, saaksid äh, oma arengus, arengus loota ka energiatõhusale kasutamisele. teame, et seda üritatakse teha kuid äh, kõige strateegilisemas äh, plaanis, äh, võttes aluseks energiatõhusust, ei tohi rääkida mitte ainult avalikest hoonetest ja erahoonetest, vaid tuleb rääkida konkreetselt ka sektoritest, mis tööstuses kõige rohkem energiat tarbib. on oluline, et tõhususküsimus oleks seal samuti kõne all peaksime selle sisse viima otsustava elemendina. suur tänu. härra Henkel, palun. I have only one question uh,, Mr. mul on ainult üks küsimus, härra volinik. kas te tõesti usute, et ühine energiaturg on võimalik, tõeliselt uh, ühtne turg, eriti kui liikmesriigid ise otsustavad oma energiasegu üle? Eh, aitäh! proua Cabazon Ruiz. tänu teile. härra Kanjete, sooviksin eh, et, et eh, et rääkid, küsida ettevõtte nimega Coal kohta, mis on Portugali, Hispaania ühisettevõte, et sarnaseid ettevõtjaid on nagu ka Suurbritannias, Cogas on, oli innovaatiline ettevõte, et eh, puhas söejõujaam ja nagu ma ütlesin, ta oli äh, liidri rollis, ta eksportis oma energiat USA-sse, Hiinasse ja Suurbritanniasse ning äh, arenes viiekümneprotsendiliselt Euroopa toetusega ning äh, samuti ka Hispaania toetusega. ta oli täiesti elujõuline kahe tuhande üheteistkümnenda, kaheteistkümnenda aasta tulemused olid väga head, kuid tundub, et ta varsti suletakse väidetavalt eh, seda kolmel põhjusel, kõigepealt eh, eh, seda ei peeta enam, seda peetakse ainult traditsiooniliseks energiaettevõtteks ja samuti ka sellepärast, et, et amortiseerub kiiresti ja komisjon mis äh, oma teadises äh, tarnekindluse kohta äh, rääkis selliste tehnoloogiate olulisusest, samas aga otsust, määrust ei ole, kas ei oleks vaja üle-euroopalist määrust selliste installatsioonide jaoks, mis on elujõulised ning millel on ka suur lisandväärtus, aitäh. aitäh. tahan esitada küsimus energiahindade kohta, ütleb härra Grubartšik. suur tänu, lugupeetud volinik, selle eest, et meil on võimalik teiega arutelu pidada. ma usun, et teie kasutate selget talupõhjamõistust, kui te arendate äh, energiaküsimuse ära edasi. aga teie analüüs ei ole minu arvates väga huvitav ja seda ei ole võimalik edasi arendada. me rääkisime siin äh, ühendusvõrkudest ja nende puhul ei ole üldse kindel, kas nende elluviimiseks raha saab ja nende ehitamine on praegu ebaselge. peale selle on meil ka tarnijatega probleeme, eriti idast Venemaa ei ole energiatarnijana usaldusväärne. peale selle on meil ka suur läbikukkumine Nabucco projektiga. nii et äh, kas praegu ei ole mitte aeg selleks, et äh, tasakaalukalt ja õigesti rehabiliteerida kivisüsi, meil on CCS, süsiniku ladustamise tehnoloogia, me teame, kuidas äh, kivisütt äh, põletada äh,, meil on ka kildagaas ja USA on näidanud, et seda kõike on võimalik teha ilma, et liiga palju keskkonda saastada. kas ei ole nüüd aeg lõpuks ka nende küsimuste tagasi tulla selleks, et äh, niimoodi meie tööstust edasi arendada? aitäh! kolleeg Siriki Otis, palun. aitäh, härra volinik. ma tuleksin tagasi South Streami küsimuse juurde. seda gaasitoru nüüd ei ehitata ja samal ajal on aga Lõuna-Euroopal vaja maagaasi, eriti just Ukraina kriisi pärast. on selge, et meil on energiakriis ja mitte ainult Lõuna-Euroopas. nüüd räägitakse sellest, kas me ei peaks uut toru kavandama hakkama Vahemere idaossa mul on konkreetne küsimus. viimastel päevadel tehti ühine ettepanek, selle tegid Iisrael, Küpros ja Kreeka selleks, et luu, et ehitada gaasitoru, mille algus peaks olema Küproses ja mis peaks ulatuma kuni Lääne-Euroopasse selleks, et tagada energiavarustuskindlus. meil tõesti on süsivesinik varusid Küprose territoriaalvetes ja kas ei oleks mõistlik ka neid maavarasid kasutada ja kas äh, komisjon oleks valmis kaasrahastama seda projekti selleks, et ähm, energiaga varustamist parandada Euroopa Liidus, eriti aga Kagu-Euroopas? härra Tamburano, hästi lühidalt palun, sest olete juba ühe korra sõna saanud. jah, hästi lühidalt teen ma ei tea, kas oli probleeme kommunikatsiooniga, aga ma tõstatasin enne ka Carboteksi küsimuse. vabandust, süsinikumaksu küsimuse ähm, süsinikumaksu tuleks maksta selleks, et süsinikuheitmeid vähendada. ma arvan, et turg on juba päris stabiilne, ma lihtsalt tahtsin teada, sest äh, ei vastanud enne minu küsimusele. lugupeetud volinik me oleme nüüd lasknud ära küsida küsimused kõikidel soovijatel ja nüüd paluksime, et te lühidalt vastaksite kõikidele küsimustele. Eh, esimesele küsijale, mis puudutab juhtimisreegleid, siis eh, soovime need äh, panna eh, toimima kahe tuhande viieteistkümnenda aasta esimesel poolaastal ning eh, need eh, puudutavad siis seda, kuidas iga riik suudab oma kohustusi täita, et kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kõik kohustused oleks täidetud. nüüd peame eh, tegema iga sektoripõhise mõjuhinnangu, need on väga keerulised sektorid, peame võtma vastu, langetama otsuseid eh, ning eh, peame tegema kõik selleks, et igal sektoril, iga sektori kohta langetataks võimalikult õiged otsused. ja mis puudutab mis puudutab härra Roili, siis äh, äh, kas äh, mõningad poliitikad mõjutavad hindu, siis peaksime arutama kõiki aspekte ja faktoreid, mis energia hinda mõjutavad, kohustustest alates mida mõnikord ei äh, ole eri sektoritel, mida eri sektoritel ei ole võimalik äh, täita, samuti ka turu toimimise puudumine ning äh, võrguühenduste puudumine. selge on see, et aeg-ajalt võib vigu teha ning kasutatakse nii-öelda seda nii-öelda duši mm, otsikut, kuid segistid. ja e, e, ühesõnaga oleme toetanud tööstust, mis on muutunud väga konkurentsivõimeks, lisaks kogu e, maailmas, sest Euroopa standard on selleks mõju avaldanud. härra Riiu ütles, et tegu on struktuurilise plaaniga. mina üritasin teile selgitada, et ma ei saa konkreetsemalt rääkida enne, kui töökomisjon, komisjoni tööplaan vastu võetakse, siis ma saaks teile detaile Eh, anda, praegu on tegu üldiste tegevussuunistega. ning eh, öeldi, et Lima on uus majandus- eh, ja tööstusmudel. meie praegusel hetkel üritame kogu maailmas emissioone vähendada, et maakera temperatuur ei tõuseks üle kahe kraadi. me üritame jõuda kompromissideni et globaalne äh, kuumenemine ei äh, äh, oleks suurem kui ähm, kaks kraadi, mis võiks juba protsesse maailmas väga negatiivselt mõjutada. ning räägiti kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast ähm, ähm, mehhanismi toimima hakkamiseks. aga ühesõnaga, mida toimivamad me oleme, seda parem signaal oleks see tööstusele, mis puudutab eh, mis puudutab süsiniku salvestamist eh, ja ladustamist, siis eh, me ei ole piisavalt kaugele jõudnud sellega. praegusel hetkel peame üritama, üritama suure, laiamahuliselt selle küsimusega tegeleda, tõestamaks, et maa-alune ladustamine on turvaline ning äh, samuti peame äh, teavitama rohkem selle kohta, äh, milline on meie tegelik ladustamisvõime, süsiniku ladustamisvõime ning peaksime vaatama ka, kus võiksid need kohad olla, kus ladustamine toimub, see on väga oluline sest süsinik eksisteerib meiega ka tulevikus ja me kasutame ka sütt tulevikus edasi ja me peame üritama, eh, üritama ladustada võimalikult heades tingimustes ning carbon catch and storage on väga hea tehnoloogia. USA, Hiina vahelistes lepingus on üks oluline peatükk, mis puudutab eh, suurel määral eh, süsiniku salvestamist ja ladustamist ning jälgime, kuidas nad seda eh, teevad ja eh, kavatseme Euroopa abisid eh, säilitada selles valdkonnas. proua del Castillo ütles, et ei tohiks unustada, et tegu on tööstuskomisjoniga, see on tõsi, kuid keskkonnaküsimused on samuti seotud tööstuskomisjoniga. ja näiteks taastud energialiigid, energiatõhusus on oluliselt olulised tööstuslikust ja majanduslikust seisukohast rääkides. peame olema liidrid Äh, siin räägiti näiteks äh, tuuleenergiast, päikeseenergiast ja nüüd äh, Junckeri plaanis on üks oluline peatükk, milleks on innovatsioon. räägin sellest sellepärast, et paljud mainisid seda, selles plaanis on võimalus finantseerida võrguühendus, taristuid, see on väga oluline selleks, et siseturg toimiks, samuti energiatõhusus hoonetele ja ehitistel, tööstuses ja igasugustes erinevates valdkondades. samuti on võimalus äh, innovatsiooni ja teadusarendusega tegeleda ka selles valdkonnas. ja vastavalt Euroopa Arengupangale on lootus, et kui liikmesriigid äh, toetavad teatud projekte ja sõltub liikmesriigist, äh, millist sektorit soovitakse edasi arendada. mõned soovivad võrguühendusi tugevdada, teised energiatõhusust toetada kolmandat eh, taastuvenergiat toetada ja eh, neljandat eh, digitaalvõrgustike arengut. see sõltub liikmesriikidest. Euroopa alusleping ütleb, et energiasegu küsimus sõltub liikmesriikidest. komisjon peab tegema kõik selleks, et ükskõik millise valiku liikmesriik teeb ühe või teise tehnoloogia kasuks, saab ta seda äh, edasi arendada oma territooriumil võimalikult eh, eh, heade keskkonnagarantiidega. kuid energiasegu, eh, juhul kui aluslepinguid ei muudeta, on liikmesriikide pädevuses. ja proua Kavesson rääkis ettevõttest ning Euroopa Äh, äh, õigusloomest sellises valdkonnas, teema on keeruline ja vaatame, millised äh, võimalused on seda teemat edasi arendada. see on keeruline, sest kokkuvõttes on ju tegu toetussüsteemidega, mis on liikmesriikide pädevuses, soovime pisut homogeensemat turgu erinevaid, kasutatakse erinevaid energiaallikaid, kui see süsteem on vaja veel välja töötada ja peame selle nimel eh, tõelise energia eh, eh, turu suunas edasi liikuma, loodan, et ma vastasin enamusele küsimustele, kuid kõikidele küsimustele ei jõudnud vastata. vabandan väga, aga mul on paberid niisuguses, niivõrd segamini, et ma ei suuda siin rohkem küsimusi leida, vabandan. aitäh! härra volinik, nagu te näete, kuulamisel oli palju küsimusi, ka tavalisel komisjoni koosolekul on palju küsimusi. tegemist oli meie esimese korralise koosolekuga voliniku ametiajal. suur tänu, lugupeetud volinik, kõikide vastuste ja informatsiooni eest. kallid kolleegid, minuti pärast alustame meie jõuluvastuvõttu, aga lubage mulle enne öelda, et homme hommikul üheksa null null ei ole siin vaja olla. mitte kõigil, vaid ainult koordinaatoritel, nii et see on hea uudis. koordinaatorid tulevad kokku kell üheksa ja ülejäänud jätkavad kell kümme ning palun kõigil hääletuskaardid kaasa, sest hääletame. kell kümme on hääletus, hääletuskaardid kaasa ja siis vaatame edasi ähm, ka ülejäänud päevakorrapunktid läbi, nii et äh, kohtume minuti pärast